Good afternoon, dear colleagues. tere päevast, kolleegid, suur tänu, et siia tulite. härra esimees Moraes täna kohal ei saa olla, seetõttu juhin mina tänast koosolekut. esimene päevakorrapunkt, nagu ikka, päevakorra kinnitamine punkt kaksteist, mis puudutab äh, vahetusabi ja koolitusprogrammi loomist euro kaitsmiseks kai-, võltsimise eest perioodil kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, ehk siis Pericles neli programm. see päevakorrapunkt on edasi lükatud. loodetavasti keegi sellele vastu ei ole. päevakord on sellega muudetud, järgmisena keeleprofiil tõlge on täna kõikidesse keeltesse, ma vabandan, välja arvatud iiri keelde. homme on kõik keeled saadaval, välja arvatud äh, horvaatia ja iiri keel ning pärastlõunal äh, välja arvatud horvaatia, iiri ja malta keeled. nüüd koordinaatorite otsuste kinnitamine vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis Äh, sealhulgas koordinaatorite üheksateistkümnenda novembri öö, äh, otsused, kaasa arvatud raportööride äh, määramine. Claude Moraes määrati öö, esimehena raportööriks määruse kolmkümmend üheksa muutmise määruse kohta, mis puudutab kolma- öö, kodanikke, kelle ko-, kohta kehtib viisavabastus, seda Ühendkuningriigi lahkumise kontekstis Euroopa Liidust. Sofi Infeld-Alder fraktsioonist on määratud raportööriks õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse seire teemal, eriti mis puudutab Maltat ja Slovakkiat Fernando Lopez Aguilar, mina ise olen teie raportöör humanitaarviisade teemal. ja samuti esitatakse komisjonile eh, küsimus Aafrika päritolu inimeste õiguste kohta Euroopa Liidus. libe eh, Äh, resolutsiooni projekti on ka koostatud äh, Aafrika päritolu inimeste õiguste kohta Euroopa Liidus ning fraktsioonid on kokku lepitud suulises küsimuses, mis esitatakse esimeste konverentsile. eesmärk on, et see esitatakse jaanuari täiskogul, millele järgneb ka arutelu. ning selle kokkuvõtteks vastavalt reeglile sada kakskümmend kaheksa koostatakse ka resolutsioon loodetavasti need koordinaatorite otsused leiavad teie poolt kinnitust. tundub, et keegi vastu ei ole. siis delegeeritud ja rakendusaktid, selle kohta on ka üks teadaanne. see puudutab seitsmendat komisjoni rakendusotsuse projekti Äh, mis puudutab siis entry-exit süsteemi määrust. see puudutab siis ka reisidokumentide jälle templite löömist ning äh, infosüsteemis äh, äh sisenemiste ja väljumiste registreerimist ning tehnilisi lahendusi, kuidas ühendada kesksed äh,, äh kesksesse infosüsteemi kõik need äh, andmed. see puudutab siis liikmesriikide ja Europoli andmebaase. selle, sellele on ka öö, äh, lisaprojekt, äh, kus on kirjas öö, äh, biomeetrilised, biomeetriliste andmete ja sõrmejärgede ning öö, näokujutise kasutamine, seal on kirjas ka öö, täpsustused ja tingimused selle kasutamiseks Äh, entry-exit süsteemis. siin, seal kehtestatakse ka kaitsemeetmed ning äh, ka see, kuidas äh, viisa infosüsteem ning entry-exit süsteem omavahel koos toimida saaksid. see puudutab siis eh, sisenemise ja väljumise ning sisenemisest keeldumise andmed kolmandate riikide kodanike puhul. see puudutab siis ka Schengeni lepingu ja äh, muutmist ning määruste seitse, kuus, seitse, kaks tuhat kaheksa ja üks, null, seitse, seitse, kaks tuhat üksteist muutmist nende rakendusakt dokumentide vastuvõtmisest teavitati kõiki libe saadikuid meie uudiskirjal kaudu kahekümne kolmandal novembril. ja kehtestati ka vastulausete tähtaeg. kui saadikud soovivad esitada vastulauseid, siis teavitage sekretäriaati enne neljandat detsembrit keskpäeva ning elektrooniline hääletus toimub homme kell üheksa viisteist. niisiis, kui te homme tulete, vaadake, et teil oleks ka hääletuskaardid kaasas. nüüd meie sisulised küsimused päevakorras, kolmas päevakorrapunkt. internetipõhise organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnang härra Philip Amann, kes juhib Europoli äh, küberkuritegevuskeskuse strateegiaüksust, äh, äh, on kohale tulnud ettekande tegemiseks. me öö, ootame siis Europoli interneti organiseeritud kuritegevuse analüüsi kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, aasta kohta, seal analüüsitakse uusi ohtusid ning olulisemaid arenguid küberkuritegevuse valdkonnas viimasel aastal. seal tuuakse välja ka tuleviku suundumused ja arengud ning esitatakse soovitused. annaksin nüüd sõna härra Amannile, kes tutvustab meile peamisi järeldusi kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aasta, aasta kohta ning siis on teil võimalus saadikutel kommentaare esitada. härra Amann, palun aitäh, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada seda äh, organiseeritud kuritegevuse aruannet. mille me koostame iga-aastaselt. nagu te just mainisite, siis see öö, äh, analüüs on unikaalne selles mõttes, et siin tuuakse välja suundumused ja ohud kübermaailmas keskendutakse Euroopa Liidule, äh, siin osalesid äh, ettevõtted, teadlased ja teisedki ning see annab mitte ainult ülevaate ohtudest ja suundumustest, äh, mille me oleme, mida me oleme näinud oma info põhjal ja partnerite info põhjal, vaid siin tullakse välja ka suure hulga soovitustega õiguskaitseorganite jaoks ning ka poliitiliste otsustajate jaoks erinevates valdkondades. see on ülevaade sellest, kuidas analüüs koostati. peamisteks panustajateks olid liikmesriikide õiguskaitseorganid, me saatsime neile uuringu, küsitlused, küsitlesime ka kolmandaid osapooli, nõustajate rühmi, meil on neid kolm, internetiturvalisus, finantssektor ning kommunikatsiooniettevõtted. ning kasutasime ka avatud allikate, avatud allikaid. me hõlmame erinevaid valdkondi, keskendume kolmele mandaadis välja toodud valdkonnale Europoli all peame me, vaatame keskenduma maksete eh, rikkumistele, finantskuritegudele ja laste ahistamiskuritegudele. aga vaatame ka muid valdkondi, näiteks eh, kvantarvuteid. uurime ka eksootilisemaid nii-öelda teemasid, nagu härra esimees just selgitas, vaatame viimast kahteteist kuud, vaatame, mis on seal toimunud, mis on peamised arengud ning üritame ka ennustada järgmiste aasta jaoks tulevikku millised on siis peamised arengud? andmekaitse üldmäärus loomulikult on väga oluline öö, andmekaitse õigusakt, mis jõustus, see on ka meie jaoks väga hea uudis, sest me eeldame, et see suurendab küberkuritegevuse vastase võitluse suutlikkust õiguskaitseorganite jaoks meil õiguskaitse, kaitsjatena peab loomulikult olema võimalus ka neid kaebusi uurida. järgmine oluline samm oli ühine võitlus musta veebi, tume veebi vastu, sulgeti kaks suuremat tume veebi turuplatsi, Alphapay ja Hansa ja kolmandaks siis krüptovaluutad, mis muutuvad järjest tavalisemaks. see on loomulikult äh, täiesti seaduslik maksemeetod. ja kuna teatud krüptovaluutad on muutunud populaarsemaks, ründavad neid ka kuritege-, kurjategijad. siin on selline öö, äh, abivõti erinevatele ohtudele öö, äh, lunavara näiteks on üks oluline oht, aga siis krüptorööv, mis tähendab seda, et kasutatakse teie arvuti teatud osa võimsusest, et kaevandada krüptovaluutat, see on ka üks uus oht, sest kurjategijate jaoks on see lihtsam ja vähem ohtlik kriminaalsel mustal turul on erinevad äh, instrumendid ja teenused, mida saab üürida, rentida, teenused näiteks, mis võimaldavad teil DDoS äh, rünnakuid korraldada, et teisi veebilehekülgi maha võtta, see on endiselt probleem ja süveneb. Neid teenuseid saab äh, väikese kui see tasu eest rentida, isegi kui teil ei ole tehnilisi teadmisi, saate te need teenused rentida. ja loomulikult need teenused ja vahendid on, on kättesaadavad erinevatele pooltele, olgu teie huvid siis finantsilised või poliitilised, saate kasutada ikkagi neid samu vahendeid ja teenuseid mustal turul kuna järjest vähem kasutatakse äh, äh, krediitkaarte, siis äh, mittekaardipettused suurenevad, aga esinevad ka veel kaardipettused. nagu ma mainisin varem, tulenevalt teatud krüptovaluutade populaarsuse tõusust, näiteks Bitcoin, aasta tagasi üks Bitcoin oli umbes üheksateist tuhat dollarit väärt ja seetõttu kurjategijad ründavad ka krüptovaluuta omanikke või krüptovaluuta vahetuspunkte, siis öö, öö, öö, rünnatakse inimeste enda arvuteid, sest on sageli lihtsam mööda minna inimestest kui masinatest tume võrk on endiselt väga oluline oht mitte ainult küberkuritegevuse, vaid ka tava, tavakuritegevuse jaoks, mis on sinna kolimas ning laste öö, kuritarvitamise puhul öö, võib näha, et ka kommertsiaalsed öö, instrumendid, neid kasutatakse ära selle levitamiseks. nüüd üksikasjalikumalt nendest kuuest valdkonnast küberist sõltuv kuritegevus, see on küberkuritegevus, mis eksisteerib ainult seetõttu, et meil on olemas internet. nagu ma mainisin, siis lunavara on oluline oht, me tegutseme siin valdkonnas päris palju, aga keskendume ka e, ennetusele ja teadlikkuse tõstmisele siin, siis erinevad rünnakuvektorid on öö, tuvastatavad, spämm näiteks, et inimesed öö, lihtsameelselt vajutavad mingitele linkidele ning siis ka see äh, krüptorööv, nagu ma mainisin varem, äh, kus kasutatakse ära arvutite võimsust, äh, see on väga populaarne kurjategijate hulgas, et raha teenida. siis näeme ka, et mõningates geograafilistes piirkondades meie andmete puhul, eriti Lääne-Aafrika petturite hulgas, on levinud kübermaailma kolini-, kolimine. Nende sihtmärgiks on ka järjest rohkem Euroopa ja selle infrastruktuur. nagu ma mainisin varem, on järjest rohkem rünnakuid ka krüptovaluuta omanike vastu ja krüptovahetuspunktide vastu üks osa keskendub küber- ja terrorismiühendustele. vaatame, millised on terroristide kübervõimekus. ja siin antakse ülevaade viimastest arengutest aasta jooksul, aga vaatame eraldi ka seda kübermõõdet. näiteks islamiriigi puhul võib näha, et nad on väga äh, osavad interneti ärakasutamisel propaganda levitamiseks, aga nende muud küberoskused tunduvad praegusel hetkel olevat piiratud. siis näiteks äh, Alfa ja Hansa mahavõtmise läbi oleme me öö, äh, öö, äh, suutnud anda tugeva löögi tumevõrgule, seal on killustatus tekkinud, erinevad kauplejad liiguvad teistesse, teistele turgudele, seega siin suutsime mõju avaldada. mis puudutab ebaseaduslikku kaubandust äh, tumevõrgus, siis narkootikumid on loomulikult siin tähtsal kohal. ehk siis traditsiooniline kuritegevus toimub internetis. nagu ma juba mainisin, siis EMV-de e tõttu kaardipettuste hulk on üsna väike, see küll toimub, aga need maksed ei toimu Euroopas, vaid väga organiseeritult küll kloonitakse kaardid Euroopas, aga maksed tehakse kuskil mujal ja siis raha jõuab kuidagi tagasi Euroopa kurjategijate kätte. võib näha rahaautomaatide vastaseid süstemaatilisi rünnakuid sageli kurjategijad on ostnud äh, need, need seadmed äh, ning äh, telekommunikatsioonipettus on ka üks suurenemaid ohtusid ning tekitab väljakutseid õiguskaitseorganitele. laste seksuaalse ära kuritarvitamise puhul veebis võib näha, et kurjategijad oskavad väga hästi oma turvalisust kaitsta. krüpteerimise puhul on nad väga osavad eh, seda kuritarvitama ja seetõttu loomulikult on nende rühmade uurimine väga raske. nagu juba varem näidatud, on nad liikunud ka teistesse sageli kommertskommunikatsiooniplatvormidele, et äh, seda laste seksuaalset sisu edastada. see on ka oluline väljakutse õiguskaitseorganitele. nagu ma ütlesin juba sissejuhatuses, me ei rõhutanud ainult neid probleeme, vaid soovisime välja tulla ka soovitustega õiguskaitsjatele ja poliitilistele otsustajatele ka ettevõtjatele ning oluline on siin see, et meil peab olema see võrgustik, millega võidelda kurjategija, kuritegelike võrgustike vastu, kõik pooled peavad koos töötama, infot jagama. selleks on vaja ka õiguslikku raamistikku loomulikult. küberkuritegevuse vastases võitluses on meil ühelt poolt äh, suure koguse, aga väikese väärtusega kuriteod ning nende kuritegude uurimiseks meil väga ressursse ei ole, me peaksime keskenduma eelkõige just ennetusele, küberturvalisuse äh, tõstmisele, kuigi äh, ja sest õiguskaitseorganid peaksid keskenduma just ju kõrge väärtusega sihtmärkidele, et neid turge lõhkuda. see peaks olema meie strateegia, äh, millest lähtuvad kõik meie partnerid nii Euroopa Liidus kui väljaspool. mis konkreetsemalt eh, puudutab eh, tuumevõrgu ründami-, eh, ründamist, siis me peame olema samm ees tehnoloogilisest arengust, aga peame mõtlema ka, kuidas seda arengut ära kasutada, et oma sekkumise tõhusust parandada ja uurimisi parandada. ja viimase asjana veel, kuna krüptovaluutad on muutunud nüüd tavaliseks, tähendab see seda, et ka õiguskaitseorganid peavad parandama oma teadmisi siin. kohe lõpetan oma ettekande. kõik asjad tegelikult halvasti ei ole. kui vaadata nüüd seda Yokta analüüsi, siis toome välja ka mitmeid näiteid selle kohta, kuidas on läbi koostöö olnud väga edukad organ-, operatsioonid äh,, Äh, kus me oleme läbi viinud ka edukaid kampaaniaid koos ettevõtetega. siin on mitmeid erinevaid näiteid. me võiksime natukene ka uhkust tunda, aga kindlasti ei tohi me äh, rahul olla, sest asjad arenevad ju kogu aeg, me peame olema arengust samm ees, tegutsema proaktiivsemalt. see tähendab seda, et me peame jätkama olemasolevat koostööd ning seda veel süvendama aga me peame looma ka uusi koostöövorme. siin on naise käsi näha, ehk siis me peame saavutama parema soolise tasakaalu, kaasama rohkem naisi kübermaailma ning mõtlema ka, kuidas ära kasutada paremini masinaid nagu masinõpe. see raport on avaldatud ka kõik saavad selle alla laadida, see on umbes kaheksakümmend lehekülge pikk. lugege seda, kui teid see huvitab, siin on erinevad teemad peatükkide kaupa välja toodud. aitäh! Thank you, Mr. Rahman, for your explanations and your presentation. aitäh! nüüd meil on võimalus aruteluks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 sest ma tahan teada, mis täpselt toimub Euroopa Liidus küberkuritegevusega. mul on teile kolm küsimust. kuidas äh, toimub koostöö? kõigepealt äh, laps pornograafia levitava, levitamine erinevate rühmituste poolt. mõningad vabaühendused on koostanud uuringuid ning tõdenud, et Aasia lasteporno nüüd jõuab üha rohkem Euroopasse ning äh, see rohkem on lausa sadade protsentide võrra rohkem. kas tõesti nii? ja kas meil on õnnestunud teha selles vallas koostööd näiteks Hiina politseiga selleks, et võidelda sellise kuritegeliku äh, süsteemse nähtuse vastu? ja teine küsimus minu poolt. kui edukad oleme me kurjategijate püüdmisel, kui tegemist on kurjategijatega, kes kasutavad võltsaadresse, võltslinke ning äh, sellisel moel tühjendavad äh, krüptovaluuta kontosid. varem on siin mainitud äh, Lähi, Lääne-Aafrika rühmitusi ja Tšehhi äh, politseilt olen kuulnud, et äh, selliste kolmandate riikidega on koostöö üsna vilets äh, ning väga raske on saada asjakohast teavet nendelt riikidelt ning nende korrakaitsevõimudelt. minu kolmas küsimus puudutab üldist häkkerite tegevust, endisest Nõukogude Liidust pärit häkkerite tegevust peamiselt Tšehhi Vabariigis on äh, üha rohkem olnud probleeme Venemaa häkkeritega, kes üritavad äh, tungida kriitilisse taristusse ning äh, Tšehhi ettevõtetelt andmeid sellisel moel hankida. kas teil on õnnestunud võidelda sellise kuritegevuse vastu? või ei ole teil koostööd Venemaaga? Other... kas on veel liikmeid, kes soovivad küsimusi esitada? kui ei ole, siis palun. Teil on võimalus vastata. härra Amman suur tänu, et mulle sõna andsite, suur tänu küsimuste eest, vaatan nüüd oma märkmed üle esimene küsimus, mis puudutab äh, koostööd. ma arvan, et oleks õigustatud öelda, et äh, et äh, selles peitubki Europoli edu, me ei alusta ise oma uuringut, meie toetame liikmesriike ning me, meil on väga hästi õnnestunud pakkuda luure koostööplatvormi teenust, kuhu saab koondada kõiki erinevaid asjaosalisi kõikide erinevate kuritegevuse sektorite puhul, kus meie oleme uuringute toetuseks, toimub koostöö ja lisaks sellele on meil eraldi spetsiifilised äh, nõuandegrupid, äh, kus, kuhu kaasame ka akadeemilise maailma esindajaid ja meil on põhimõtteliselt äh, selliste ettevõtete strateegia nagu Airbnb, äh, meil on oma platvormid Europolis äh, ja meie andmekaitseraamistik, meie õiguslik raamistik on väga head, tekitavad usaldust meisse ning kogu luureinfo, mis me saame liikmesriikidelt, see ei kuulu meile, see kuulub ikkagi liikmesriikidele ning meie mudel toimib toimib väga hästi ja kõik erinevad huvirühmad saavad koonduda meie platvormile ja aidata kaasa uuringute õnnestumisele, uurimiste õnnestumisele. ja teeme koostööd ka tööstusega, nagu näiteks äh, lunaraha algatus, kus teeme koostööd äh, Hollandi politseiga, alustasime Hollandi politseist, nüüd on kolmkümmend kaks erinevat keelt hõlmatud meie platvormis ja ja üle mitmekümne partneri pakume siis äh, lunavara ohvritele erinevaid äh, abivõimalusi. ja siis ähm, teine küsimus puudutas laste seksuaalset ärakasutamist interneti kaudu äh, ja seksuaalset materjali laste kohta. kurjategijad ei kasuta tavalisi kommunikatsioonivahendeid selleks, et sellist materjali levitada, vaid otsivad teisigi võimalusi ja ka öö, äh, laste öö, äh, laivis äh, reaalajas äh, video kaudu ärakasutamine, äh, ka seda kohtame üha rohkem, ma arvan, et te selle kohta tahtsite küsimust esitada, et kuidas siis teha vajalikku koostööd nende riikidega, kus see kuritegu tegelikult, kurjategi-, kuriteod tegelikult aset leiavad, see ei ole tõesti kerge ülesanne, aga me jätkame koostöö väljatöötamist, te mainisite Hiinat, jah, Hiina ei ole meie otsene partner, aga aga meil on hea koostöö sõltuvalt kuritegevuse valdkonnast tegelikult ka seal töötasandil. aga, aga mõistagi, selles kontekstis on ka Interpol tähtis partner, meie teeme koostööd Interpoliga selleks, et võidelda selliste kohutavate kuritegude vastu. siis veel üks küsimus, väike alaküsimus puudutas siis meie kurjategijate tabamise edukusest, kui palju meil õnnestub tabada neid, kes on krüptovaluuta peal väljas. väga raske on sellele küsimusele konkreetselt vastata, sellepärast et nagu ma mainisin ise, meie ei algata uurimist, tavaliselt meid kaasatakse uurimistesse, kus on mitu liikmesriiki osalised ning meie näeme ainult ühte osa pildist nii-öelda jäämäe otsa väga paljude juhtumite puhul tõesti on tulemus edukas. kindlasti on see õiguskaitseorganitele väljakutseks ja ka statistika koostamine selles valdkonnas on õiguskaitseorganite jaoks väljakutse. koostöö on tähtis ülesanne ja edu eeltingimus, me töötame praegu välja meie ühiste väljakutsete dokumenti kolmandat versiooni koos Eurojustiga, selle avaldame järgnevate kuude jooksul, analüüsime põhjalikumalt seal ka seda, millised probleemid on meil praegu piiriüleses koostöös ning rahvusvahelises koostöös üldisemalt siis kolmas küsimus, häkkerid, äh, see jääb meie pädevusalast väljapoole. meie keskendume kuritegevuse äh, vastasele võitlusele A mainitud valdkondades, eelmainitud valdkondades ning äh, häkkerid, häkkerideid puudutavaid küsimusi tavaliselt ei äh, suunata Europoli, ma ei tea, et me oleksime andnud selles valdkonnas mingisugust toetust. tavaliselt kuulub see liikmesriigi pädevusse siiski ja mitte meie pädevusse vähemalt mina ei tea sellest midagi. aitäh! suur tänu nende selgituste eest, kas on veel küsimusi? kas on veel parlamendiliikmeid, kes soovivad omalt poolt teemat kommenteerida, kui ei, siis on väga hea. peame päevakorrast minuti pealt kinni ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu teile, härra Amman. teine päevakorrapunkt käsitleb äh, libekomisjoni Schengeni kontrolli töörühma. ning äh, me kuuleme, mida on öelda Schengeni kontrolli töörühma esimehel Carlos Coelhos, Coelhol. tema räägib meile Schengeniga seotud küsimuste kohta teadlikkuse tõstmisest ning äh, sellest, kuidas meie järelevalve rolli saaks tulemuslikumaks muuta. nüüd on äh, härra Carlos Coelho'l sõna kümneks minutiks ning siis on meil võimalus ka mõtteid vahetada pärast seda. härra Coelho, palun. suur tänu mul on väga hea meel, et saan teile rääkida Schengeni kontrolli töörühmast. viimati, kui ma meie tegevusega kolleege kursse viisin, siis äh, oli selge, et meie töörühm peab tulema kokku iga kuu, tegime seda, esitasime küsimusi komisjonile, eesistujatele, liikmesriikidele, kohtusime erinevate esindajatega, täitevjuhtidega, ka näiteks Euroopa Piiri- ning Rannikuvalveametist ja lisaks sellele parlament kiitis heaks Schengeni olukorra esimese raporti, mille algatas see töörühm. minul oli au olla selle raporti raportööriks. üheks oluliseks äh, teguriks selles töös on loomulikult töörühma liikmed ja ka sekretäriaadi liikmed. meie meeskond on hea, selle eest suur aitäh kõigile. nüüd räägiksin neljast asjaolust, mis minul on eri, eriti südame peal. kõigepealt, nagu te teate, meie Schengeni kontrolli töörühm moodustati selleks, et äh, meie koda täidaks täielikult demokraatliku järelevalve põhimõtet. aga oleme paraku tõdenud, et vähemalt ühel puhul komisjon ei ole andnud komisjonile juurdepääsu samaväärselt, nagu liikmesriikidel on juurdepääs tagatud. Eurosor ning Eurosuri kaasamine äh, piiri- ning rannikuvalvesse näitavad, et meie oleme endiselt jäänud eraldi. Eurosuri tulemiku üle otsustasid liikmesriigid, parlamenti ei kutsutud kohale ja alles siis, kui me olime tagantjärele asjadest teada saatnud ning kuulnud ning nõudnud, et parlament osaleks kohtumistel, andis ka komisjon meile juurdepääsu nendele kohtumistele. saavutus isegi muidugi oli suur, aga näitas samas suurepäraselt, et palju tuleb veel ära teha selleks, et komisjon ning nõukogu täidaksid oma kohustusi seoses äh, täieõigusliku äh, koostööga kus austatakse parlamenti otsustusprotsessi kõikides etappides täieosalise partneriga, partnerina. teiseks, sisekontroll, sisepiiride kontroll ja välispiiride kontroll on endiselt meie kontrolli töörühma jaoks tähtis. Schengeni üldine raport ütles meie seisukohad selgelt välja, praegused kontrollid sisepiiridel on ebaseaduslikud mõned liikmesriigid ja ma ei hakka siin mainima neid liikmesriike, kes on välispiiridel ja kes on kõige rohkem surve all. mõned liikmesriigid ei täida oma põhikohustusi äh, piiridel äh, ja ei tä-, ja ei kontrolli kõikide andmeid meie andmebaasidest. hoolimata sellest, et oleme näinud kõvasti vaeva, ei ole probleemid kuhugi kadunud ning liikmesriigid pole midagi ära teinud ütlesin seda juba varem meie koordinaatoritele, parlament ei saa lihtsalt istuda käed rüpes ja vaadata seda pealt ja vaadata pealt seda, kuidas kontroll sisepiiridel jääbki jõusse. kolmandaks kutsusime äh, enda juurde kõige tähtsamad äh, Schengeni hindamisametid äh, ja nõudsime nendelt aruandeid. avastasime mõningaid asjaolusid. otsustasime nüüd saata kirja volinik Avramoposole tahame juurdepääsu äh, kuritegevuse iga-aastastele riskihinnangutele ning äh, teabele, mis puudutab põhiõiguste rikkumisi. me tahame, et parlamenti informeeritakse, kui komisjon nõuab teistsuguseid äh, raporteid samal teemal ning mida parlamendil ei ole edastatud otseselt. tahame ka teada, milliseid tingimusi kasutab äh, komisjon selleks, et mõningate ameti puhul, ametite puhul loobuda mõningatest hinnangutest. ja viimane punkt, Brexit. me tahame äh, kindlat julgeolekualast suhet äh, Ühendkuningriigiga. komisjon viis meid pärast meiepoolset survet meid kurssi esialgse äh, süsteemi osas ning meie töörühm otsustas äh, omapoolse töökohtumise sel teemal. nagu te teate, Ühendkuningriik ei kuulu Schengeni alasse, kuid neil on juurdepääs, ajutine juurdepääs äh, osale Schengeni infosüsteemist. sellele osale, mis on seotud politsei koostööga, aga mitte piirikontrolliga. samas ei ole nemad suutnud omalt poolt täita kehtivaid eeskirju, nad on rikkunud neid süstemaatiliselt eh, ning eh, nõukogu nõuab komisjonilt veel uusi soovitusi. kui tõesti on tõsi see, et paljud asjad on veel ebaselged, siis tahaksime me kiiresti selgust majja saada. kas tõesti nõukogu annab eh, Ühendkuningriigile juurdepääsu Schengeni infosüsteemile, kas Ühendkuningriik kavatseb täita talle esitatud soovitusi, kas me tõesti võime uskuda seda, et tulevikus, kui Ühendkuningriik on väljaspool Euroopa Liitu, hakatakse täitma neid eeskirju, mida ei suudetud täita siis, kui oldi Ühend-, Euroopa Liidu liikmed. kallid kolleegid, Schengen on ohus rohkem kui kunagi varem ja rohkem kui kunagi varem peame meie andma endast kõik selleks, et kaitsta Schengeni ala terviklikkust. Schengeni ala on vabaduse ala aga ka julgeolekuala ja sellisena peame seda kaitsma, aitäh! suur tänu! näen, et siin on äh, liikmeid, kes soovivad sõna, vähemalt kaks meie komisjoni liiget on sõna soovinud, kas keegi soovib veel sõna, kui, siis andke mulle käega märku, aga kõigepealt proua Komes, palun, olge lahke. suur tänu. mina kuulun ka sellesse Carlos Coelho hästi juhitud töörühma. tegemist on väga huvitava töörühmaga ja koostööga. ma toetan seda, mida ta ütles, iseäranis seda, mis ta, millele ta juhtis tähelepanu seoses äh, Ühendkuningriigi äh, olukorraga. ja Ähm, seoses sellega, milline on nende ähm, milline on Brexiti mõju Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhtele, olen siin avastamas lausa šokeerivaid asjaolusid. juhiksin tähelepanu mõningatele nendest. üks tähtis liikmesriik, mille jätaksin nimetamata kes äh, pädevate asutuste riskihinnangu äh, tõttu otsustas mitte anda mõningatele isikutele Schengeni viisata, peavad tõdema, et äh, need isikud on siiski selle liikmesriigi territooriumil ning neil on saanud, nad on saanud juurdepääsu kuskilt teisest kanalist. tegemist on sellise kanalite äh, rägastikuga, mis õõnestab minu meelest kogu meie süsteemi. minu teine küsimus, mille puhul ma suudan riigi, äh, julgen riigi nime ausalt välja öelda, Malta juhtum. Läksin sellega lausa komisjoni ette ise. siis ähm, selline Schengeni viisade müügisüsteem, tõenäoliselt müüakse neid küll liikmesriigi viisa nime alla ja seda on teinud, tehtud äh, lausa peaministri oma äh, kantseleist äh, liibüalastele, süürlastele ja nii edasi. ja kõigil, kellel on Malta viisa, kõik need inimesed võivad istuda praamile ning paari tunniga jõuda mandrile, Itaaliasse, kuhu iganes. Ähm, neid praame on mitmeid ja iga päev seda saab teha Schengeni viisaga või Malta viisaga, mille eest on äh, lihtsalt makstud altkäemaksu ametnikele. Neville Kaffa oli see ametnik, äh, kes äh, on altkäemaksu võtnud, ta käis just Liibüas väites, et ta on peaministri saadik ja ka peaminister ütles, et ta ei ole, tal ei ole midagi pistmist selle lähetusega ning ta ei ole saadikuna sinna saadetud ja meie siseminister, tervishoiuminister äh, osalesid selles äh, ja hoolimata sellest, et äh, dokumendid on ja tõendid on selged ning kohtuasi Maltas on alustatud, komisjon sulgeb silmad selle ees ning ütleb, et nemad ei tea sellest midagi, nii et nemad ei saa selle üle mitte mingisugust neil ei ole selle üle mitte mingisugust kontrolli. paistab, et äh, komisjon on teadmatuses äh, sellistest tõsistest ohtudest, kirjutasin sellest volinik Avramoposele, rääkisime sellest ka oma töörühmas, meile rääkis sellest komisjoni esindaja ning ma ei saa kuidagi leppida sellega, et komisjon üritab vastutust oma õlgadelt ära raputada sellises küsimuses, mis seab ohtu Schengeni süsteemi terviklikkuse see ei ole lihtsalt äh, kuidagi vastuvõetav. Äh, ja siis Sõuta Melia küsimus. tegemist on kahe territooriumiga, mis on Põhja-Aafrikas, kus äh, mis on äh, ümbritsetud taradest ning on väga ohustatud. ja öö, äh, seal kasutavad äh, kurjategijad ära öö, varjupaiga taotlejate vooge. Hispaania ametivõimud on andnud endast parima, et olukorda lahendada, nad on tõesti pingutanud kuid ükski Euroopa institutsioon, ei Frontex ega keegi teine ulata oma abikätt. ehkki tegemist on ju tegelikult Euroopa piiriga. see on raba. kogu see olukord on tekkinud sellest, et tegemist on Euroopaga ja ähm, liikmesriigi või kohalike ametivõimude läbi viidud kontrollil on oma kohutavad tagajärjed ja Euroopa ametid, ametid ei ole üldse seal kohapeal ega paistab, et nad ei pööra mitte mingisugust tähelepanu sellele, mis kohapeal toimub, see on lihtsalt raba. nõndanimetatud kuldviisade teemat ma ei hakkaks üldse mainimagi siin. ja kui meil ei ole eralende hõlmavat reisiinfosüsteemi, siis jah, see, mis toimub lennujaamades, erinevates lennujaamades, eh, paljudes liikmesriikides on väljunud igasuguse kontrolli alt. tegemist on tõsiste küsimustega, mille puhul komisjon peaks tegutsema teistmoodi kui siiani. suur tänu, proua Kames, proua Intvelt, kas soovite ka omalt poolt sõna sekka öelda? teen lühidalt. olen põhimõtteliselt nõus sellega, mida ütles Anna Gomes hetk tagasi. Schengeni ala terviklikkus ja vastupidavus sõltub liikmesriikide käitumisest, mainisite siin kaheldava väärtusega juhtumeid ja ju tooksin veel teiste rittaga Poola, mille puhul me oleme näinud, et Schengeni infosüsteemiga kasutatakse kurjasti ära selleks, et kiusata taga valitsuse suhtes kriitilisi vabaühendusi ning meil oleks seetõttu vaja sellel teemal põhjalikumat arutelu esitasime ka lähetuse aruande Malta lähetuse kohta. mainisin selleski elamislubade ning passide müüki ning ähm, küsisin, kas see selline müük üldsegi sobib Schengeni süsteemi, kas see on Schengeni eeskirjadega kooskõlas. meil on erinevaid probleeme seoses varjupaiga taotlejatega, sisserändajatega ja nii edasi ja nii edasi. tõstatame selle problemaatika ja samal ajal suleme silmad selle ees, kui keegi ostab lihtsalt endale Euroopa Liidus, liitu juurdepääsu. ma sooviksin et me oleks, suhtuksime äärmiselt kriitiliselt äh, ka Ühendkuningriigile edaspidi juurdepääsu tagamisse Schengeni infosüsteemile. ma arvan, et peaksime olema vägagi ettevaatlikud selles küsimuses. loomulikult äh, me jääme tihedateks liitlasteks, äh, headeks sõpradeks, aga olukord Ühendkuningriigi väljumisega siiski muutub. aitäh! suur tänu, proua Intvelt ja proua Berger, teil on sõna. suur tänu! lugupeetud äh, esimees, tahaksin kõigepealt tänada Carlos Coelhot äh, tehtud töö eest, suur tänu teile vastupidavuse eest, olete ka hea kuulaja, me ei ole küll alati päri, aga me oleme suutnud oma erineva arvamustest hoolimata koostööd teha Euroopa üldhuvi eesmärki saavutamiseks, vähemalt mul on selline tunne minu jaoks äh, töörühma tööst äh, ma tahaksin tänada ka te omalt poolt muidugi sekretäriaati ja kõiki meie meeskondi, sellepärast et ilma nendeta ei oleks meil õnnestunud oma tööd teha. aga jah, äh, mis mulle siis meelde jäi sellest töörühma tööst, on see, et me kõik peame Schengeni vaba liikumise ala tähtsaks. aga mina kardan olen töötanud äh, töörühma töös, mina kardan seda, et Schengeni ala hakatakse ära kasutama ja liikmesriigid teevad seda. peamised probleemid on, on seotud liikmesriikidega ning sellega, et liikmesriigid ei ole oma ülesannete kõrgusel. üks peamisi asju, äh, mida olen selles töös õppinud, ma loodan küll, et pärast meie tekste asjad muutuvad paremaks, aga õppisin peamiselt just seda, et komisjonil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et tõelist kontrolli läbi viia. meile öeldi, et tegelikult äh, kontroll äh, tegelikult reaalsuses ei olegi läbi, läbi viidud, kui me tahame, et meil oleks tõhus kontroll, siis äh, peab, peab ka ette teatamata kontrolle läbi viima äh, ad hoc alustel. Äh, ad hoc kontrolle aga ei ole tehtud. ja siis äh, sisepiiride kontroll ja selle alal hoidmine mõned liikmesriigid on seda võimalust kurjasti ära kasutanud, nende põhjused ei ole sellised, mille kohta nad tegelikult on soovinud äh, piiridesi, piiridel, sisepiiridel kontrolli sisse-tagasiviimist, te teate väga hästi, millest ma siin räägin ning äh, see tekitab minus masendust. sellepärast, et leian, et see seab ohtu kogu Schengeni ala üldse ning Schengeni ala usaldusväärsuse äh, asjakohastes piirkondades elavate inimeste silmis. ja siis Brexit. Brexit ja Ühendkuningriigi probleem, jagan seda probleemi teiega. töörühmas saime teada, et Ühendkuningriigil Ühendkuningriik on kasutanud Schengeni infosüsteemi ühepoolselt ning see on tekitanud probleeme ning nõukogu paistab, ei äh, olnud oma ülesannete kõrgusel Äh, Brexitiga seotud küsimustes. meie ei saa jätkata nii, et äh, suhted on kasulikud ainult Ühendkuningriigile. paistab, et äh, praegu ei ole meie koostöö headel aludel, alustel ning tunnen muret ka Bulgaaria juhtumi pärast. Bulgaaria ei ole Schengeni alas, aga täidab kõiki Schengeni ala tingimusi samas. nii et Türgi ning Bulgaaria alane piir valmistab mulle muret. olin ise äh, ühe delegatsiooni juht, kui käisime lähetuses Bulgaaria ja Türgi piiril ja kui me nägime, kui palju inimesi piiri äh, ületab, siis äh, tõdesime, et ähm, vähemalt minul tekkis tunne, et äh, kas on võimalik Euroopa õigust täiel määral rakendada nende Türgi kodanike suhtes, kes võiksid taotleda varjupaika ning kas on võimalik täielikult tagada tõhus Äh, koostöö äh, piiripolitsei äh, vahel, kahe riigi vahel ning ma arvan, et me peaksime siin ka, ka selle piiri küsimuse tõstatama. ning viimasel töörühma koosolekul ütlesin ka, et oleks kahju, kui meil ei oleks kirjalikku dokumenti ükskõik millisel kujul, meil peaks olema kas või mingi töödokument, millega me teeksime kokkuvõtet äh, üheskoos tehtud äh, töödest, et meil oleks nii-öelda oma ühine mälu, millest saaksime järgmisel ametiajal lähtuda. suur tänu teile veel kord, äh, härra raportöör, meie töörühma esimees. suur tänu teie kommentaaride eest kui äh, keegi rohkem kätt ei tõsta, siis äh, võib-olla anname hetkeks sõna komisjoni esindajale, kui komisjon seda soovib. kui te tahate paari sõnaga omalt poolt kommenteerida Schengeni kontrolli töörühma tööd, ma saan aru, et äh, härra Olivier Sefart, kes on siseas-, Seifard, kes on siseasjade peadirektoraadi osakonna juhataja, kas te soovite sõna? aitäh, tahtsin öelda, et äh, Schengeni järelevalverühmas oli meil suurepärane koostöö äh, saadiku Heljoga, me mõlemad äh, lõikasime kasu sellest koostööst ja me üritasime mõlemad pooled siis edasi anda kogu infot, mis meil oli ja tõesti, Euroopa Parlament ning Carlos Coelho on äh, Schengeni ala vankumatud kaitsjad, isegi kui sellega on viimastel aastatel olnud probleeme. Need probleemid, mida välja tõi Carlos Coelho ekspertrühm, ma kahe tuhande üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal juhtisin selle rühma tööd, kui me valmistasime ette Äh, Eurosuri äh, õigusandlust ja toona Euroopa Parlament ja libekomisjoni sekretariaat oli kaasatud äh, sellesse rühma ning nad ka käisid pidevalt kohal. kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist, kui me ekspertrühma liikmeid üle vaatasime selleks, et hinnanguid läbi viia me lihtsalt pidime mingil hetkel hakkama nõudma menetlusest kinnipidamist, mis tähendab seda, et meil oli vaja ametlikku taotlust Euroopa Parlamendilt osaleda selle töörühma töös, selleks et nad mitte ametlikult enam ei jätkaks tööd, vaid teeksid seda ametlikult kohe, kui me saime taotluse kaas-, kaasamiseks, ei olnud ka mingeid probleeme Euroopa Parlamendil osalemisega, nii et ma tõesti vabandan, et siin tekkis see probleem, aga see põhimõtteliselt on kogu lugu ja meie töö on olnud täielikult avatud ka Euroopa Parlamendile. ning lõpetuseks loodame jätkata seda koostööd ma arvan, et see koostöö on järgnevatel kuudel ja aastatel isegi veelgi tähtsam kui varem. Schengeni ala kahjuks jääb ka tulevikus põletavaks küsimuseks. me oleme juba Schengeni alal, nii et me ei saa öelda, et lähme tagasi Schengeni alale, aga meil on vaja ta panna toimima äh, tavapäraselt, nii nagu varem ja ma tõesti loodan, et Euroopa Parlament ja Schengeni järelevalverühm mängivad selles täits-, tähtsat äh, rolli. aitäh! aitäh, härra Seifert, järgmisena härra Coelho, kui soovite kommenteerida seda arutelu, mis meil äsja toimus aitäh, esimees, lihtsalt äh, mõned märkused, kõigepealt aitäh kõikidele töörühma liikmetele meil oli tõesti suurepärane meeskond ja me üritasime tõesti äh, täita neid ülesandeid, mida komisjon meilt palus. teiseks, äh, me töötame nende küsimustega, mis on praegu laual, sest äh, need ikka veel on vastuolulised ning äh, kolmandaks äh, proua Veržea tehtud märkus äh, dokumendi kohta, et Euroopa Parlament koostab dokumendi ja ma loodan, et meie tähtaeg on selline, mis annab meile võimaluse muuta ja ma loodan, et me leiame võimaluse seda tööd jätkata ja jõuda kokkuleppele eh, nii Euroopa Parlamendi siseselt kui ka teiste institutsioonidega. aitäh, härra Coelho, aitäh selle eest. aitäh selle tehtud töö eest ning järgmine päevakorrapunkt on ette nähtud kuusteist neljakümne viieks, poole tunni pärast. teen siis ettepaneku, et teeme pisikese pausi pool tundi, sest ma ei näe, et proua Metsola oleks kohal. järgmine päevakorrapunkt puudutab jällegi Schengenit, Rumeenia ja Bulgaaria koostöö ja jälgimiskorra raami ja selle raames tehtud edusamme nii et ma, kui ma ei eksi, siis kuusteist nelikümmend viis on selle punkti arutamine ette nähtud, nii et äh, teeme pooletunnise pausi ja jätkame siis kuusteist nelikümmend viis, aitäh. kuusteist nelikümmend viis jätkame

var det

Well, back to work, resuming our session. asume uuesti tööle, jätkame päevakorrapunktidega viis ja kuus, ühine arutelu. meil on siin komisjoni ja nõukogu aruanded Euroopa Parlamendile Bulgaaria koostöö jälgi-, koostöö ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta ja Rumeenia koostöö ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta. Rumeenia ja Bulgaaria liitusid eh, Euroopa Liiduga jaanuaris kaks tuhat seitse ja sellest ajast saati on käimas olnud ka see koostöö ja jälgimiskord eh, selleks, et jälgida edusamme probleemide vastases võitluses, see puudutab korruptsiooni, organiseeritud kuritegevust ka Bulgaaria puhul, nii et äh, viimane aruanne avaldati novembris äh, kaks tuhat kaheksateist, William Slay oli selle autoriks. Äh, tema on siis komisjoni peasekretäriaadist ma ei tea, kas ma hääldan teie nime õigesti, aga nüüd ma annan teile sõna järgmiseks kümneks minutiks ja edasi peame siis maha arutelu sellel teemal. Teil on sõna. aitäh, esimees. aitäh, et libe komisjon annab äh, Euroopa Komisjonile võimaluse oma aruannet esitleda. ma arvan, et kõigepealt on väga tähtis mõelda selle peale, et äh, nende aruannete aruandlusperiood hakkab esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist ja komisjonil oli nüüd võimalus vaadata kümmet viimast aastat ning seda, milliseid edusamme on tehtud. ning äh, komisjon alustas Äh, nüüd ka natukene teistsuguse lähenemisega. kõigepealt nendes aruannetes on piiratud arv soovitusi, äh, mida on äh, raske täita, aga siiski me arvame, et see on võimalik veel selle komisjoni ametiperioodi ajal, nii et see on selline Junckeri komisjoni poliitiline eesmärk. keskenduti põhiliselt Äh, reformiprotsessile ja sellele, kuidas on üles ehitatud tugistruktuure, tagamaks reformide jätkusuutlikkus ning äh, tuleb hoolitseda ka selle eest, et kui soovitusi ellu viiakse, siis nad jäävad ka püsima ja komisjon saab neid pidada täidetuks. aga siin on üks aga. Äh, kui arengud pöörduvad siis tagasi nii et nüüd komisjon on küsinud endalt kaks küsimust. kõigepealt, milline on edusammude seis aastal äh, kaks tuhat seitseteist jaanuarikuu seisuga ja kas on teatud äh, pro-, äh, ro-, reformiprogramme, kus on toimunud tagasipöördeid? komisjoni aruanne on Äh, analüüsis olukorda väga põhjalikult ja täpselt samamoodi nagu ka sellega kaasnevaid dokumente. kõigepealt Bulgaaria. komisjon oma aruandes toob välja selle, et on pingutatud soovituste täitmiseks, nii et aruandes üleüldiselt tuuakse välja see, et hoolimata sellest, et kõiki soovitusi pole täidetud, on kurss õige. soovid väärtused äh, kolme võrdlustähise kohta, mis paika pandi, on jõudnud nüüd nii kaugele, et neid võib nimetada ajutiselt suletuks. see puudutab soovitusi sellistes valkudes nagu näiteks äh, ülemkohtu nõukogu, karistusseadustik ja komisjon jätkab äh, nende valdkondade jälgimist selleks, et saaks siis oma praegust hinnangut kinnitada. on ikka veel väga palju tööd, äh, mida on vaja ära teha just kohtusüsteemi reformiga, kõrgetasemelise korruptsioonivastase võitlusega, üleüldiselt korruptsioonivastases võitluses ja väga tähtis on näidata, et uus korruptsioonivastase võitluse amet, äh, mis on üks viimaste aastate uuendusi äh, on ka tõesti objektiiv, äh, on ka tõesti mõjuv äh, organ võitlemaks korruptsiooni vastu ja parandada siis olukorda just kõrgetasemelise korruptsiooniga. see pole nüüd küll selle ameti põhiline ülesanne, aga ta mängib siin tähtsat rolli. raportis tuuakse välja see, et väga paljudes valdkondades tehakse reformi püüdlusi ja komisjon jälgib seda olukorda. Äh, siiamaani kurss on olnud positiivne ja kui jätkatakse nende soovituste täideviimist, siis veel enne selle komisjoni ametiperioodi lõppu on võimalik ka kõik soovitused ellu viia. nüüd Rumeenia. olukord Rumeenias on keerulisem ja siin komisjon on äh, esitanud küsimuse, kas äh, on toimunud tagasipööre alates sellest ajast, kui anti positiivne hinnang jaanuaris kaks tuhat seitseteist. komisjon teeb järelduse, et paljudes valdkondades on tehtud äh, edusamme. komisjon võib-olla mäletab, et novembris kaks tuhat seitseteist avaldasime aruande, kus komis-, Euroopa Komisjon tõi välja selle, et äh, on risk, et äh, tuleb avada uuesti need valdkonnad, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuari raportiga suleti. nii et selles mõttes äh, võisid need edusammud olla ennatlikud ja kahjuks see trend on jätkunud. seega ru-, selle pärast, mis on toimunud Rumeenias, on kolmes valdkonnas komisjon pidanud tegema uued soovitused, mis puudutab siis äh, õiguskorda, äh, kohtunike ametisse nimetamist, äh, lahtilaskmist ja kriminaalseadustikku. me leiame, et Rumeenia peab pöörduma tagasi vanale kursile ja siis on võimalik tagasi tulla nende soovituste juurde, mida on antud äh, koostöö ja jälgimiskorra raames ja samamoodi tuleks läbi vaadata ka Veneetsia komisjoni ja Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase institutsiooni soovitustega. siis tuleb täpsemalt äh, tagada see, kuidas äh, kohtunikke ametisse nimetatakse Rumeenia ametivõimude lähenemine viimastel aastatel on mõjutanud ka tegelikult jaanuarikuus kaks tuhat seitseteist antud soovitusi. ja siin raportis on ükshaaval need soovitused välja toodud ja sellele lisaks on ka veel tehniline öö, äh, aruanne siin on teatud valdkondi, kus olukord on konsolideerinud, äh, üleüldiselt äh, kaubanduspoliitika äh, on olnud selline, et kaheteistkümne soovitusega ei ole väga suuri edusamme tehtud ja komisjoni järeldused on kooskõlas vaatlejate arvamusega, eriti mis puudutab Veneetsia komisjoni analüüsi Veneetsia komisjon nimelt on avaldanud kaks arvamust, ühe äh, õiguskorra seaduste kohta, teise kriminaalseadustiku kohta. Need soovitused olid komisjonile väga kasulikud ja libe komisjon näeb, et komisjoni soovitused on Veneetsia komisjoni soovitustega kooskõlas. ja see on tähtis ka parlamendi enda resolutsiooni jaoks, mis võeti vastu selle kuu alguses komisjon äh, oma aruande vastuvõtmisel toonitab, et on valmis jätkama dialoogi ja jälgima soovituste rakendamist, aga väga tähtis on, et Rumeenia pöörduks äh, vanale kursile korruptsioonivastases võitluses ja ka kohtusüsteemi sõltumatuse tagamisel. ja lõpetuseks äh, selleks, et lihtsalt rääkida ka järgmistest sammudest ja äh, ametlikust aruandlusest. komisjon on valmis äh, jätkama hinnanguid kuni, hinnangute andmist kuni oma ametiperioodi lõpuni. aitäh! okei okay,, Mrs Leif, thank you for your aitäh komisjonile ja nüüd, nagu ma ütlesin, saavad sõna Äh, parlamendiliikmed, mitte ainult libekomisjoni liikmed, vaid vastavalt kodukorra artiklile kakssada kaheksa saavad äh, sõna võtta ka teiste komisjonide liikmed äh, selles arutelus. nii et ootan püsti aetud käsi. esimese käe tõstis kolleeg Pavel ja teil on kohe ka sõna. Bună ziua, dragi colegi! sau bună seara, mai bine zis. Vreau să-i mulțumesc comisiei. Aitäh! Suur tänu komisjonile, et nad tulid täna siia meie ette seda hinnangut esitlema ja mul oleks väga hea meel, kui komisjon vastaks ka konkreetselt minu küsimustele, ilma et hiiliks kõrvale nendest küsimustest, mida ma kohe kavatsen esitada. Te ütlesite siin, et komisjon ei ole siin, te ütlete, et Rumeenia pole võtnud endale kohustusi, millistest õigusraamistikust te siin räägite? Ehm, palun öelge mulle täpne lepingu artikkel, sest eh, ilmselgelt eh, on siin komisjon läinud kaugemale sellest, eh, mis lepingutega on teile lubatud, teil ei ole üldse võimalik kasutada selliseid meetmeid ja seda lihtsalt kahe liikmesriigi vastu. kui tõesti tegemist on tõhusa meetmega, siis peaks need, süsteem kehtima kõikidele liikmesriikidele, kahe, kahekümne kaheksale või kahekümne seitsmele. see, et Rumeenia nii-öelda ei pea kinni parlamentaarsetest, parlamendivalimiste seadustest, äh, see on tegelikult liikmesriigi siseasjadesse sekkumine. Teie oma aru andega sekkute Rumeenia suveräänsusesse ja te räägite siin inimestest oma aruandes. mina räägiksin siin härra Floriast, BNA eesistujast. Te nõuate, et peaprokuröri ametist äh, tagandamise menetlus lõpetataks. seda saab otsustada õigusminister, see ei puuduta üldse komisjoni. ja ühte isikute kaitsete, teist aga ründate. see ei ole meie jaoks vastuvõetav. miks nüüd just Rumeenia vastu selline kampaania, miks mitte Saksamaa vastu, ka Saksamaal peaprokuratöör tagandati ametist sellepärast, et ta kritiseeris õigusministrit ja lahti lasti ta päevapealt. tegemist on äh, ilmselge silmakirjalikkusega. ja see kriitika läheb põhiseaduslikust raamistikust kaugemale, te ei pea nendest raamidest kinni ja ja siin te räägite ka meie üldkohtute kõrgest nõukogust, selle tööd olete te siiamaani kogu aeg kiitnud, nüüd häkite, hakkate kritiseerima. ja siis ütlete veel ka, et justiitskontroll tuleks lõpetada. Te teate väga hästi, et üldkohtute kõrge nõukogu vastas teie küsimustele. meie nõudsime, et see institutsioon saadetakse laiali, sellepärast et me peame tagama kohtute sõltumatuse. et kuidas teie kavatsete seda ellu viia või kuidas teie seda endale ette kujutate? eriti pärast selle aruande avaldamist, mis on valesid täis. ja nüüd räägite te siin sellest, et kohtusüsteemi sõltumatust õõnestatakse. see kohtute nõukogu ongi tegelikult sõltumatuse garantiiks. see institutsioon on tegelikult menetlusi parandanud, on aidanud meid pöörata positiivsele kursile ja teie soovite nüüd kogu seda õigusloomelist menetlust uuesti öö, ähm, avada ja te teate väga hästi, et äh, see muudatusettepanekute tegemise protsess oli tähtis, seadusi muudeti, me arvestasime teie soovitustega. nii et teie avaldused on täiesti vastuolulised ja ma tahaksin täpselt teada, kust te olete saanud seda infot, mille te olete võtnud aluseks selle aruande koostamisel, nii et te ilmselgelt kuulate ära ainult ühe poole, mitte aga teist poolt äh, eriti mis puudutab nüüd äh, tugevaid institutsioone, öelge mulle nüüd konkreetselt, millisest informatsioonist te lähtute selle äh, aruande koostamisel, miks te ründate niimoodi kahte liikmesriiki, tegemist on poliitilise meetmega, te lihtsalt ei soovi, et Rumeenia ja Bulgaaria liituksid Schengeni alaga sest see äh, või, võib majanduslikke probleeme tekitada. kallis komisjon, ärge hakake mulle rääkima, et sellel raportil ei ole mitte mingit pistmist Schengeni alaga liitumisega, sest äh, riigipead ja valitsusjuhid, äh, nemad tulevad äh, nõukogust täpselt samasuguste argumentidega välja selleks, et rünnata Bulgaariat ja Rumeeniat. nii et ma tõesti, ma ei suuda seda uskuda, mida ma siin praegu kuulsin Te nõuate ka minu koduriigilt, et äh, parlamenti kui sellist ei austata, et põhiseadusest minnakse mööda ja et põhiseadusliku kohtu otsuseid eiratakse. see, see, et te nõuate, et meie oma seadustest kinni ei peaks, on on ju täielikult vastuolus õigusriigi põhimõtetega ja see ilmselgelt äh, Äh, on vesi äh, Euroopa vastastele minu koduriigis. meie oleme aga Euroopa-meelsed, kuid kui vaadata seda, kuidas nüüd poliitiliselt kasutatakse seda süsteemi ära, siis on ilmselge, et rahvas pöördub Euroopa Liidu vastu. me soovime võrdset kohtlemist, õiglast kohtlemist ja samasugust menetlust nagu teised liikmesriigid. aitäh! palun ärge liiga pikalt äh, rääkige, sest meil on vaja siiski ka ajast kinni pidada. Благодаря, господин председател. Докладът на Европейската комисия... Härra Ademov. Aitäh, esimees. Komisjoni aruanne peegeldab äh, seda, mida soovivad saavutada kõik institutsioonid Bulgaarias, äh, reformida kohtusüsteemi. esimest korda kolm kuuest äh, indikaatorist on sellised, mida saab ajutiselt sulgeda ja tegemist on siis teguritega, mis äh, näitavad kohtusüsteemi sõltumatust. selle aruande kohaselt teoreetiliselt Bulgaaria puhul äh, Äh, Bulgaaria koostöö jälgimiskorra süsteemi võib lõpetada veel selle komisjoni ametiperioodi ajal, on selge, et need reformid on nüüd täielikult ellu viidud, need ei saa enam tagasi pöörata. ja on väga tähtis välja tuua neid edusamme, mida on tehtud. me äh, näeme hea meelega, et siin prokuratuuri reform on välja toodud hea sõnaga meil on hea meel, et läbipaistvuse tagastised äh, prokuratuuri puhul on ka välja toodud. täpselt samamoodi nagu ka see, mida oleme teinud võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. siin on olnud terve rida juurdlusi äh, kõrgetasemelise korruptsiooni küsimustes ja siin ei ole äh, rohkem soovitusi, mistõttu meie usume, et järgmisel aastal võib koostöö ja jälgimise korraraamistikuga lõpetada ja kui see meede suletakse, siis me loodame, et ei ole ka enam vabandusi, mida mõned liikmesriigid saaksid kasutada selleks, et me ei takistada meie liitumist Schengeni alaga. aitäh, järgmisena härra Raadev, palun. aitäh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad aitäh Euroopa Komisjonile selle objektiivse aruande eest. soovitused, mis selles aruandes äh, jaanuaris kaks tuhat seitseteist välja toodi, äh, andsid selge sõnumi, et kui need soovitused on äh, rakendatud, siis lõpeb ka koostöö ja jälgimiskorra menetlus. novembris kaks tuhat seitseteist aruandes toodi välja, et riik teeb tööd soovituste rakendamise kallal ja uusi soovitusi ei tehtud. ja nüüd novembris kaks tuhat kaheksateist viimases aruandes Euroopa Komisjon toob välja, et on tehtud suuri edusamme äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuari soovituste rakendamisega. kolm kuuest tegurist on võimalik äh, ajutiselt juba sulgeda ja see aruanne toob isegi välja, et kui Bulgaaria jätkab reforme samal, samas tempos nagu praegu, siis on võimalik koostöö ja jälgimiskorra menetlusega lõpetada veel selle komisjoni mandaadi lõpus. kuid siiski on meil terve rida liikmesriike, kes blokeerivad nõukogu positiivseid soovitusi ja ei taha, et aruandesse kirjutataks sisse äh, soovitus lõpetada koostöö ja jälgimiskorra menetlus komisjoni selle ametiperioodi ajal. me ei saa aru, miks koostöö ja jälgimiskorraga tuleks jätkata ilma lõpptähtajata, võib-olla oleks see kümme aastat olnud äh, õigustatud, kuid praegu enam mitte. ja täiesti vastuvõetamatu on see, et Bulgaariat ja Rumeeniat käsitlakse, käsitletakse üheskoos, siis nende aruanded on väga erinevad. juhul, kui te ei tea seda, annan teile teada, et koostöö ja jälgimiskorraga pole ette nähtud konkreetseid äh, meetmeid, vaid tegemist on soovitustega, et lühiajaliselt äh, reageerida olukorrale. ärge saage minust valesti aru, me jätkame soovituste rakendamisega, viime läbi vajalikke reforme, kuid samal ajal on vaja ka tunnistada tehtud edusamme ja jälgimise koostöö korraga tuleks lõpetada, kui soovitusi enam ei tehta. kui te seda ei tee, on täiesti selge, et Euroopa partnerid kohtavad siin Bulgaariat äh, topeltstandarditega ja tuleb väga selgelt välja, et teatud liikmesriigid ei taha Bulgaariat Schengeni alasse, kui vaadata äh, seda, kuidas siin on koostöö ja jälgimiskord pandud äh, sõltuma Schengeni ala liikmelisusest. suhted Euroopa Liidus äh, satuvad seega kõhkluse alla, tegemist oleks Bulgaaria ilmselge diskrimineerimisega, see ei ole vastuvõetav, aitäh! aitäh! kuulasime ära kommentaarid. kas keegi soovib veel sõna saada? kas veel mõni käsi tõuseb? härra Stevens, palun. aitäh, esimees, kallid kolleegid. ma räägin hollandi keelt, nii et palun pange klapid pähe komisjoni aruandest sain aru, et kaheteistkümnendat korda Euroopa Komisjon koostas aruande koostöö ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta. ja ma tahaksin teada, kas see aruanne on aastate jooksul aidanud siis parandada olukorda nii Bulgaarias kui ka Rumeenias. kas olukord on paranenud, olukord õigusriigi põhimõtetega, kas äh, nendest aruannetest on olnud kasu ja kas raportis tuuakse välja ka tulevikuprognoos? ning täna hommikul sain täiesti juhuslikult emaili kirikute liidult ja kirikute liit ütleb, et Bulgaarias on probleeme jumalateenistustega. Bulgaaria valitsus pidavat välja töötama uusi reegleid, mis puudutab kirikuametite tunnustamist, mis tähendab seda, et väikeseid kirikuid võidakse hakata diskrimineerima, nii et kas te võiksite ka selle kohta mulle infot anda, aitäh. okei okay,, a very specific question. aitäh, väga konkreetne küsimus. kui rohkem kommentaare ei ole, siis kuulame uuesti ära komisjoni. pärast seda, kui me kuulsime, et meie saadikud on vastu sellele Rumeenia ja Bulgaaria äh, aruandele. härra Sliith. aitäh. ma olen valmis ähm, veel kord selgitama, milles koostöö ja jälgimiskord seisneb, miks ta olemas on. ennem liitumist lepiti kokku, et liitumise mehhanismi pannakse ka need, selle järgimis, see, see järgimiskord turvameetmena, selge on see jah, et kahe aasta pärast ei saanud neid öö, uusi tõ-, turvatõkendeid paik-, lisada, aga vanad tõkendid jäid alles senikaua, kuni tingimused on täidetud, seetõttu ka see mehhanism üldse loodi ja e-, eksisteerib siiamaani. vastavalt nende kahe äh, riigi liitumiskorrale. seega, see ei ole muutunud. samamoodi komisjoni lähenemine ei ole muutunud. komisjon täidab oma ülesandeid, mis talle anti selle mehhanismiga nii äh, nagu varemgi, ehk siis äh, äh põhjalikult ettevaatlikult äh, suheldakse võimalikult suure hulga vastaspooltega ning nagu ma ütlesin, siis organisatsioonid nagu äh, Veneetsia komisjon ja muud sarnased äh, liikmesriikidestki organisatsioonid, väga suur hulk erinevaid organisatsioone on nõus komisjoni analüüsi ja järeldustega siin aruandes. see ka näitab, et komisjon äh, komisjoni järeldused on põhjendatud. mis puudutab seoseid Schengeniga, siis ma saan lihtsalt öelda, et komisjon on aastaid igal tasandil, kaasa arvatud komisjoni presidendi tasandil öelnud, et meie ei nõustu selle seosega, mida mõningad on siin loonud, see ei ole selle mehhanismi eesmärk ja põhjus. meie arvates ei ole põhjendatud sellise seose loomine, kuigi tuleb mõista, et eh, mõningad liikmesriigid on selle seose loonud. samas komisjon sellega nõus ei ole. kas äh, CM on toonud kaasa olukorra paranemise? komisjon arvab, et kindlasti on. ning edusamme Äh, edusammud on välja toodud ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuari aruandes, see ei ole mingisugune võluvits kindlasti, komisjon ei kavatsegi midagi sellist väita, et siin on kõik vastused sees. samuti ei ürita me väita, et eesmärk oleks saavutada täiuslik olukord liikmesriikides. komisjon on alati öelnud, et eesmärk on eesmärgid äh, rahuldavalt täita. nii et olukord oleks äh, võrreldav teiste liikmesriikide omaga. ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuari aruanne ütles seda ka väga selgelt välja samuti on oluline alati silmas pidada, et CVM-i aruanded puudutavad piiratud hulka valdkondi, korruptsioonivastane võitlus, kohtusüsteemi reform ning or-, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus Bulgaaria puhul, seega see ei tegele kõigega ning see näide, mida toodi kirikute olukorraga, siis kuigi see on otseselt seotud põhiõigustega, kuigi ma seda juhtumit isik-, otseselt ei tea, aga see on üldisemalt seotud põhiõigustega, aga see langeb selle aruande ulatusest välja. loodetavasti oli mu selgitustest kasu. olgu, aitäh. kas te soovite reageerida komisjoni kommentaaridele? härra Pavel, teil on selleks võimalus, aga tehke palun kiiresti. jah, nagu varasematelgi aastatel, ei saanud ma konkreetseid vastuseid oma küsimustele, lihtsalt kõne paari minuti pikkuse kõne, kus keerutati. Nendes raportites ei viidata nendele salalepetele äh, luureametite ja kohtuvõimu vahel, mis, mille tõttu, nende salalepingute tõttu sa sattusid kohtunikud äh, salateenistuste mõju alla, miks sellele ei viidata aruannetes, miks te seda äh, hukka ei mõista, sest need salalepingud võivad tõesti ohustada Rumeenia kohtute sõltumatust. palun vastake sellele küsimusele ja ka teistele. Mr Slade has been a very straightforward. härra Slade, see oli väga otsene küsimus, äkki oskate vastata? see oleks küll tore. jaa, ma võin vastata väga otsekoheselt, ma juhiksin härra Paveli tähelepanu leheküljele kaks siin aruandes, kus on pikk äh, lõik just täpselt sellest teemast. That'll be it. That'll be it for this point in the jah, ongi selle päevakorrapunktiga kõik. võtame järgmise punkti. Euroopa piiri- ja rannikuvalve. aitäh kõigile öö, saadikutele, kes ei kuulu libe komisjoni, aga soovisid selles arutelus siiski osaleda ja nüüd lahkuvad saalist, aga me peame minema järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt Euroopa piiri- ja rannikuvalve. ma saan aru, et äh, raportöör on proua Metsola, ta peaks sõna saama ühe minuti pärast päevakorra kohaselt. seega ootame veel ühe minuti, palun kannatust, et proua Metsola ikkagi kohale jõuaks, sest tema on raportöör. ja oleks tõesti kasulik, kui tema ka kohal oleks. aga üks minut Thank you all again for your patience. aitäh veel kord kõigile kannatlikkuse eest. nüüd on raportöör kohal ja tuletaksin meelde, et eelmisel nädalal käis meil külas äh, Frontexi tegevdirektor selleks, et äh, meile rääkida ameti tegevustest rääkisime ka uuest komisjoni ettepanekust Frontexi kohta. ning täna räägime me Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve raportist. raportöör on kolleeg proua Metsaola. annaksingi kohe sõna viieks minutiks proua Metsolale. ja siis algab arutelu. palun, proua Metsola aitäh! viimased nädalad on olnud pingelised raporti koostamisel, üritasime koostada pragmaat-, leida pragmaatilise ja realistliku tee eh, edasiliikumiseks Frontexi jaoks. ma tutvustan lihtsalt peamisi muudatusi siin raportis, mida me ette paneme ning ma ootan väga kolleegide reaktsioone ja es-, esimesi seisukohti, et tööga edasi saaks minna peamine muutus, mille komisjon ette pani, on, et peaks loodama äh, alaline äh, Frontexi äh, üksus. me teame, milliseid probleeme Frontexil on öö, äh, piiridel ning sellega saab täpselt lahendada selle, et meil on piisavalt Frontexil ka personali piiridel mina aga sooviksin lisada alalisele üksuse juurde paindlikkust ning teeksin ettepaneku ka realistliku ajakava jaoks selle üksuse loomisel. ma tean, et palju küsimusi on tõstatatud nii meedias kui nõukogus ja teisteski institutsioonides selles küsimuses. ning ma teen ettepaneku, et me looksime neljanda personalikategooria ehk siis kiirreageerimisüksus, kuhu kuulub kolm tuhat inimest ning seda saab kasutada viimase võimalusena hädaolukorras. samuti tuleb see üksus läbi vaadata vastavalt agentuuri vajadustele, see puudutab siis kategooriatest üks kuni kolm võiks olla kolmkümmend protsenti maksimaalselt, ehk siis personali oleks seal viis kuni seitse tuhat see üksus tuleks luua järk-järgult ning see peaks toimima, töö, tööle hakkama maksimaalselt viis aastat pärast määruse jõustumist. see põhineb ka koha peal tegutsevate inimeste tagasisidemel. nüüd tagasisaatmised. mina toetan seda, et eh, tagasisaatmissüsteemi tugevdatakse, aga ma mõistan, et see peab olema seotud ka põhiõiguste kaitsmisega siin ma teen ettepaneku viis äh,, äh luua viis sellist turvameedet, äh, millega saab vältida seda, et saadetakse inimesi tagasi kolmandast riigist teise kolmandasse riiki. kolmandate riikide vahelist äh, liikumisel tuleb arvesse võtta asjaomaste riikide põhiõiguste olukorda ning tuleb konsulteerida otse Euroopa Parlamendiga. selle Äh, selle kõrval peaks kaasnema ka kolmanda riigi põhjalikum analüüs, kui eesmärk on saata tagasi inimesi ühest kolmandast riigist teise. samuti teen ma ettepaneku, et piiratakse neid riikide hulka, mille puhul selline võimalus olemas on ning sekkuda võiks äh, ainult riikidesse ja regioonidesse, mida äh, ÜRO Põgenikeamet peab turvalisteks see on üks kõige vastuolulisemaid punkte, nii palju kui ma aru saan, siis seetõttu ma ootan variraportööride konkreetseid seisukohti, kuidas me saaksime need turvameetmed võimalikult heaks muuta nii teoorias kui praktikas, põhiõigused nüüd. jällegi äh, pärast esialgset äh, tagasisidet kolleegidelt olen ma toonud sisse tugevamad viited teksti, äh, et viidatakse rohkem põhiõiguse Õiguste Ametile, millele antakse ka rohkem ressursse. samuti olen olnud ühenduses erinevate sisusrühmadega, kes on rõhutanud, toonud välja probleemid praegusel hetkel meie välispiiridel, peamine probleem oodatult on inim- ja finantsressursside nappus. seetõttu teen ma ettepaneku, et tu-, luuakse side öö, öö, tööle saadetud inimeste tehnilise varustuse ning liikmesriikide äh, konkreetse panuse vahel. ma arvan, et võõrustav liikmesriik peaks otsustama, millised pädevused äh, personalil, äh, seal töötavale personalile anda ning see vastavalt operatiivkavadele siis ka varustatakse seda personali. aga üks täidesaatev pädevus võiks kustutada see puudutab viisade äh, tühistamist äh, ainult liikmesriigi piirivalvuritel vastavalt lähimuspõhimõttele võiks olla selline õigus. ning kokkuvõtteks veel peamised muudatused raportis. koolitus peaks olema lahutamatu osa äh, agentuuri tööst, meil peaks olema ka sisekontrolli mehhanism, mehhanism ning ka väl-, väliskontroll kõikidele koolitusprogrammidele. meil peaks olema ka horisontaalne komponent, mis oleks osa kõikidest äh, sektoriaalsetest os-, äh, sektoritest meie piirihalduses, haridus ja äh, koolitus peaks olema üks sellistest horisontaalsetest komponentidest, ma soovin ka, et tugevdatakse Euroopa Parlamendi rolli kõikides aspektides Frontexi määrustikus, ma viitan siin ka kaha, kaks aastat tagasi sõlmitud kokkuleppele nõukogu ja parlamendi vahel, ehk siis et ma ei soovi siin jalgratast leiutada. Äh, äh, ametid ei peaks olema ajutised, sest äh, vajadus on tavaliselt pikemaajaline, samuti need samuti tuleks nad loo-, luua ka liikmesriikide, kus tegeletakse ainult tagasisaatmisega, samuti see amet peaks olema atraktiivsem töökoht, seetõttu tuleks äh, Äh, kehtestada tugevam parlamentaarne järelevalve, seega par-, äh, raport on üsna põhjalik ning ma ootan väga variraportööride ning kõigi hu-, kõikide huvitatud saadikute seisukohti minu ettepanekute kohta. see puudutab nii äh, Äh, ning äh, ootan ka kolleegide muudatusettepanekuid, loodet-, ma loodan tõesti kokkuleppele jõud-, leida sellise kompromissi, mis on vastuvõetav võimalikult suurele hulgale fraktsioonidest. aitäh, proua Metsalu, järgmisena saavad sõna variraportöörid. kõigepealt härra Niedermüller, aitäh! Te vast mäletate, et ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suudeti äh, seadusandjate poolt kiiresti vastu võtta Frontexi määrus, mis äh, jõustus ka hiljem selle samal aastal. sellega Frontex muudeti täielikult Euroopa agentuuriks ning selle mandaati laiendati märkimisväärselt. kaks aastat pärast seda on komisjon tulnud välja uue ettepanekuga, et laiendada veel äh, agentuuri mandaati. ma tahaksin tänada proua Metsolat suurepärase töö eest, raporti projekt vastab komisjoni ettepaneku vaimule. seetõttu äh, lugesin ma ka raporti põhjalikult läbi, aga äh, samas on lisatud siia ka uued elemendid, mida ma tervitan, näiteks raportöör soovib tugevdada põhiõiguste aspekti ametitöös, kesk-, äh, seda, et keskendutakse koolitusele ja haridusele ning loomulikult tuleb tugevdada ka Euroopa Parlamendi rolli mis puudutab alalist üksuse loomist, siis raport tundub olevat väga realistlik, ehk siis et töötatakse eh, praeguse tuhande viiesaja pealise kiirreageerimisüksuse põhjal. peamine probleem on ameti osalus eh, tagasisaatmistes kolmandast riigist teise kolmandasse riiki sellise sätte kaasamisele olin ma vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, olen seda ka praegu. minu arvates on see rohkem seotud välistegevusega Euroopa Liidus, mitte välispiiride valvamisega. täidesaatvad äh, täidesaatva võimu andmine äh, alalisele üksusele väärib äh, põhjalikumat äh, uurimist ma mõistan, et saadikud on saanud instruktsioone, et, et üksused on saanud ka instruktsioone liikmesriikidelt, aga see tähendab ka, et liikmesriigid vastutavad ametitöö eest, minu arvates äh, ametimandaadi laiendamisega peab kaasas käima ka äh, äh, ameti vastutuse ja kohustuste laienemine. järelevalvet tuleb tugevdada igas äh, valdkonnas, see puudutab ka tegevdirektori ja nõukogu valimist, ametisse määramist ning lõpetuseks minu fraktsioon on valmis tihedat koostööd tegema selle raporti kallal, sest see on meie arvates väga oluline teema ja seetõttu sotsiaaldemokraadid üritavad olla võimalikult konstruktiivsed, aitäh! aitäh nüüd ECR-i nimel, härra Vistisen <laughs> Uh, aitäh, sain aru küll, keda te silmas pidasite. armsad kolleegid, armas proua raportöör, suur tänu, et selle esimese töödokumendi eest, mille kallal saab eh, nüüd läbirääkimisi pidada, üldiselt ma toetan Euroopa äh, Piiri- ja Rannikuvalveametit, kuna Euroopa on ilma piirideta, siis see tähendab seda, et meie välispiiride valvamine äh, on kõikide liikmesriikide kohustus, mida tuleb võtta ka väga tõsiselt. kriis näitas väga hästi, millised on meie olemasolevate mehhanismide lüngad ja nõrgad kohad, et selleks, et need ületada, saab minu arvates amet mängida väga olulist rolli. tõesti on vaja rohkem personali ning varustust, tuleb Äh, laiendada äh, pädevusi äh, ka varjupaigas, varjupaika mitte saanud inimeste tagasisaatmist ning samuti leian ma, et uusi kohustusi võib-olla ei oleks vaja ametile mis puudutab poliitika juhtimist, minu jaoks on vastuvõetamatu see, et hädaolukorras otsustab äh, tegutsemise üle nõukogu asemel komisjon, meie arvates pole see vastuvõetav. nõukogu peaks olema see, mis tegutse-, äh, kellel on vastutus. ma tean, et teised kolleegid on ka väljendanud muret äh, suure hulga lisapiirivalvurite üle kolmandates riikides ning uute ülesannete üle, mis puudutab tagasisaatmist, ma nõustun selle, nende muredega ning ma ootan väga konstruktiivseid läbirääkimisi, kavatseme seal ka konstruktiivselt ise osaleda, suur tänu sõna andmast! aitäh ja Alde, härra Debre, teil on sõna. suur tänu! asendan siin kolleegi Natali Kriisbecki kes palub ennast vabandada. loen ette selle, mida ta te, teile soovis öelda. kõigepealt tahaksin tänada ja äh, õnnitleda raportööri Roberta Metsalat, kes on teinud ära kvaliteetse suure töö ning teinud seda äh, ütlemata lühikese ajavahemiku jooksul. proua Metsola äh, tõstatab tähtsaid ja olulisi küsimusi, nagu näiteks alalisi ressu-, alaliste ressursside teema ja palkade teema. oma raportis tugevdab raportöör mitmeid meetmeid, mis on seotud põhiõiguste austamisega, ta teeb ettepaneku luua scrutiny group, mis minu arvates on väga huvitav mõte. toetan ka raportööri soovi tugevdada äh, õigus, põhiõiguste ametnike õigusi ja põhiõiguste ametnikel on õigus, meil peavad olema õigused ning ressursid oma töö tegemiseks nagu kord ja kohus. omalt poolt kavatsen esitada terve rea muudatusettepanekuid, millel on erinevad eesmärgid. esiteks, mis puudutab alalist kontingenti, siis praegu äh, suhtun kahtlusega ettepaneku teostatavusse kümme tuhat ametnikku kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on minu arvates raske saavutada, võib-olla võiks anda suuremat paindlikkust vähemalt aja küsimuses. teiseks, mis puudutab väljaõpet. raportöör on juba muutnud selleteemalisi äh, sätteid paremaks, aga mina tahan, et tegemist oleks ametiga, kes pakuks väljaõpet piirivalvetele, piirivalveametnikele ning äh, rannikuvalveametnikele ja äh, seetõttu peab olema selleks vastav äh, võimekus, nad peavad ise saama oma meeskonda välja õpetada. ja siis teen ettepanekuid, mis aitavad teksti kergemaks muuta, sellepärast et praegu tundub määruse ettepanek mulle liiga keeruline, nagu näiteks täitevülesannetega seoses ja ka andmetele juurdepääsu tagamisega seoses sellega seoses, mida amet võib teha ja mida amet ei tohi teha. seda tuleb selgitada. ja neljandaks teema, mis, millest tõenäoliselt peame pikki arutelusid veel, kolleegid on sellest tõenäoliselt ka juba rääkinud, nimelt tagasisaatmisoperatsioonid kolmandatesse äh, riikidesse. ja kolmandate riikide vahel. ja siis äh, veel on elemente, mida tahaksin tõstatada, näiteks äh, eelmise aasta olulised ettepanek, eelmise nädala olulised ettepanekud äh, libes, näiteks Legeri mainis, et piirivalve eelmisel nädalal ei tähenda äh, mitte ainult rändevoogude haldamist, vaid võitlust kuritegevuse vastu, organiseeritud kuritegevuse, terrorismi vastu muuhulgas ja nii edasi me peame koos kolleegidega mõtlema, kuidas paremini nendele elementidele tähelepanu juhtuda. Need on minu peamised äh, ettepanekud äh, ALDE äh, nimel ning kavatsen omalt poolt esitada võimalikult kiiresti muudatusettepanekuid. suur tänu veel kord Roberta Metsolale, kes on, nagu juba ütlesin, teinud ära imetlusväärse töö ning on ära teeninud meie igatise tänu öö, oma tähelepaneliku suhtumise eest kolleegide ettepanekutesse. see oli siis proua Kriisbecki ettekanne. suur tänu, härra Tüpre. proua Anna Komes, soovite ka kommenteerida seda teemat? ei, väga kahju tõesti. siis sellisel juhul on meil võimalus kuulata ära komisjoni arvamuse kui komisjon soovib seda teemat kommenteerida, siis äh, äh, siis anname teile võimaluse, enne kui ma annan jälle sõna raportöörile. palun, komisjoni esindaja. suur tänu. tegelikult ei olegi praegusel hetkel eriti palju midagi lisada. lugesime raporti projekti huviga läbi. meil on hea meel, et raport valmis nii kiiresti tegemist on kvaliteetse raportiga. aga praegusel hetkel ei saa me komisjoni poolt muudatusettepanekute sisu kommenteerida. aitäh teie mõistva suhtumise eest! aitäh! ja proua Metsala, kas tahate otsad kokku võtta? jah, esimees, räägin oma emakeeles ähm tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kes ähm, hoidsid mind oma seisukohtadega kursis, kes suhtusid positiivselt minu ettepanekusse, vastaksin paarile teemale, mis tõstatati. ja mis puudutab täidesaatvaid volitusi, siis ähm, ma püüdsin vaadata lisada juurde omalt poolt äh, kaitseklausleid, äh, turvameetmeid, äh, täpsustada, et liikmesriik, mis on vastuvõttev liikmesriik, on see, kes annab täidesaatvad volitused ning seda on vaja operatsioonide puhul. ja ajavahemik ähm, kaks tuhat kakskümmend või tähtaeg kaks tuhat kakskümmend on komisjoni ettepanek liiga ambitsioonikas kümne tuhande ametniku paika saamiseks. olen rääkinud mitmete valitsuste esindajatega, olen aru saanud, et ähm, seda ajavahemikku tuleks pikendada. mis puudutab ähm, koolitust, siis ma mõistan kolleeg Natali Kriisbecki seisukohta mõistan ka seda, et proua Kriiskep usub, et meil peaks olema Frontexi kultuur selline, et kõik, kes Frontexiga koostööd teevad, on läbinud sama väljaõppe. ma tean, et sellega on seotud mõningad raskused, sellepärast et tegemist võib olla liiga kalli algatusega, kui me peaksime oma akadeemia looma, asutama selleks, et koolitada Frontexi personali sellepärast et töötajad peavad tulema ju ka liikmesriikidest, aga vaatame, kuidas on võimalik äh, võib-olla seda külge äh, sellest ettepanekust tugevamaks muuta mis puudutab ähm, organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust äh, ja selle väljatoomist tekstis, siis jah, võib-olla seda võib sõnastada nii, et äh, see tuleks veelgi paremini välja, ehkki olen juba selle nimel tööd teinud, kavatsen teha kolleegidega koostööd selle nimel, et, et seda teha. mis puudutab tagasisaatmisi, siis äh, tagasisaatmised on vastuoluline teema. usun, et meil on võimalik aga ka selles küsimuses edasi minna. olen teinud omalt poolt muudatusettepanekud ja võib-olla teeme näiteks oma riikide nimekirja siin. sellega seoses kohtusime ka härra Ledgeriga, kes ütles meile, et kolmandad riigid paluksid, kui kolmandad riigid paluvad abi ähm, turvaliselt, turvalisse kolmandasse riiki saatmisel ähm, kolmandast riigist kolmandasse riiki, siis ähm, tuleb selle teemaga ka tegeleda ja seda võimalust kaaluda, ma vaatan, kuidas seda teha parimal võimalikul moel ning teen oma kompromissi ettepanekud, aitäh! suur tänu, proua Metsala! kui äh, see on kõik siis läheme edasi meie tänase päeva viimase paketi juurde, viisad, mina olen siin ise raportööriks, nii et teie lahkel loal juhin ma üheaegselt meie koosolekut ja olen ka raportöör, teen väikese sissejuhatuse sellesse teemasse, kõigepealt päevakorrapunkt number kaheksa, mis puudutab muudatusettepanekute läbivaatamist ühenduse viisa eeskirja kohta ühenduse viisaeeskirjas pannakse paika viisade, viisade väljaandmise tingimused, kui tegemist on lühiajaliste vii-, viisadega ning äh, transiidiga lennujaamas. esitatud on kakssada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut kokku, nii et äh, selgitaksin oma raportit, muudatusettepanekuid ja siis võib-olla räägime samal ajal ka päevakorrapunktist number üheksa, mis tegemist on algatusraportiga, mis käsitleb humanitaarviisat, aga kõigepealt siis muudatusettepanekud seoses viisa eeskirjadega. nagu juba ütlesin, muudatusettepanekuid on esitatud terve rida raportile sada äh, seitsekümmend neli kuuelt, kolmkümmend kuus Aldelt, kolmkümmend viis äh, Rohelistelt, neliteist äh, Rahvaparteilt, neli minu enda fraktsioonilt ja kakskümmend ENF-ilt, aga Euroopa konservatiividel ja reformistidel ei ole muudatusettepanekuid, sest et nemad paistavad olevat rahul. suurem osa muudatusettepanekutest on Aldelt ja suurem osa ALDE ja, ja Rahvapartei muudatusettepanekutest on seotud äh, viisakoodeksi kesksete elementidega, roheliste ning kuue muudatusettepanekud paistavad olevat üldisemat laadi. poliitilisemad, kui nii võib öelda. mõningad muudatusettepanekud on väga spetsiifilised, väga paljude eesmärgiks on aga äh, humanitaaraspekti tugevdamine viisaeeskirjadega seoses. olen teinud tõsist koostööd variraportööridega, et välja töötada kompromissettepanekud, nii nagu meil siin kombeks on. teeme tööd kiiresti, sellepärast et tahame hääletada oma kodanikuvabaduste komisjonis kolmandal detsembril. see on hädavajalik, kui me tahame selle tööga edukalt ühele poole jõuda ja teha seda enne seda, kui meie ametiaeg otsa saab aeg on napp. raisata meil seda pole. ning tundub, et veebruarikuus peaksime hakkama juba keskenduma teistele teemadele, mis on selle ametiaja äh, viimased teemad. ja kui me tahame tööga ühele poole jõuda, siis andkem endast parim, mul on väga hea meel, kui te aitate mul seda eesmärki saavutada. sugugi mitte kõik muudatusettepanekud äh, ei ole seotud kompromissidega Äh, mõningad on üsna vastuolulised ja kompromisside leidmise võimalused on kesised. ja kui ei ole võimalik kompromissi leida, siis hääletame kompromissmuudatusettepanekute äh, üle eraldi. see on ainus mõistlik lähenemisviis. ja nüüd siis peamised muudatusettepanekute teemat teemadest lähtudes. kõigepealt eh, muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on viisade väljaandmise lihtsustamine iseäranis siis, kui tegemist on eh, sportlaste ja kultuuriinimestega. Eh, sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei ning UU on teinud selle kohta ettepanekuid. ma olen eh, tunne, et äh, nende muudatusettepanekute toetuse osas valitseb üldine üksmeel, siis äh, reis äh, ravi eesmärkidel, enamus fraktsioone leiavad, et lihtsustamine ka sellistel juhtudel on mõistlik ja see nõu-, nõuded tuleb kustutada sellisel puhul. ja siis viisade kulud, siin läheb muudatusettepanekuid küll igas suunas, neid on, tuleb igast ooperist, mõned tahaksid, et viisakulud oleksid madalamad, aga on ka neid, kes tahavad äh, viisade maksumust tõsta. on muudatusettepanekuid, mis tahavad äh, siduda äh, ka viisakulu erinevate asjaoludega, näiteks vanus, kuuluvus kodanikuühiskonna organisatsioonidesse, pereliikmete olemasolu ja nii edasi ja nii edasi me töötame välja kompromisse erinevate kuludega seotud elementide kohta, meil on tehtud konstruktiivseid ettepanekuid, näiteks härra Gerard de Repree on seda teinud, mis aitavad võib-olla meil kompromissile jõuda. nagu ma ütlesin esimesel variraportööride kohtumisel ning erinevatel tehnilistel kohtumistel ka. olen valmis ka muudatusettepaneku kakskümmend üks puhul kompromissile minema, see neljas teema on seotud teenustega. olen kaalunud teie muudatusettepanekuid ja minu viimane muudatusettepanek, muudatusettepanek kakskümmend kolm ja ähm, kuuskümmend kolm Gerard Tatelt peaksid olema kompromissi aluseks. mis puudutab teist teemat, artikkel seitseteist punkt neli, äh, siis äh, teenustasu peaks hõlmama minu meelest kõiki kulusid mis on seotud viisataotlusega. see on vajalik tarbijakindluse seisukohast, inimesed peaksid ette teadma, kui palju see viisa neile maksma läheb. jällegi kompromissis on mitmeid erinevaid huvitavaid elemente, härra Dupre muudatusettepanekutest tuleb mõt-, huvitavaid mõtteid, lähtun neist variraportööridega kohtudes muudatusettepanekuid kompromisse välja töötades viimane teema, viisa välja, viies teema, ühtse viisa väljaandmine artikkel kakskümmend neli. peamiseks teemaks siin on nõndanimetatud kaskaadsüsteem. paistab, et kõik tahavad praegust süsteemi parandada seda on võimalik teha, kui me kui võetakse vastu komisjoni esimese viisa ettepanek ja siis lihtsustatakse korduvviisade saamist, äh, jällegi ammutakse inspiratsiooni ähm, härra Depree muudatusettepanekuid sada üheksakümmend neli ja sada üheksakümmend kolm. mis puudutab äh, teisi muudatusettepanekuid, mis käsitlevad seda artiklit, siis äh, ma paluksin teil lahkelt toetada minu enda muudatusettepanekuid ja minu muudatusettepanekut kolmkümmend kaks täpsemalt, sellepärast et äh, rohkem kompromisse on mul väga raske välja töötada. ja seetõttu ma paluksin teil hääletada sellisel juhul eraldi muudatusettepanekute üle. siis ähm, rändega seotud ohud ja julgeolekuohud. mina isiklikult ja poliitiliselt leian, et äh, meil ei ole vaja juhtida tähelepanu sellele dimensioonile, sellepärast et juba praegu on äh, piisavalt palju meetmeid paigas. ja ma arvan, et äh, me peame selle üle eraldi hääletama, kuid ei ole valmis minu ettepanekuga leppima. minu ettepanek oleks äh, rände ning julgeoleku ohud siit kustutada. see on minu kompromiss. ma arvan, et äh, ka proua Valero ja proua Veržaa on sellega päri. ja oluline on ka seos taas sisselubamisega äh, artikkel kakskümmend viis viisapoliitikas väga paljude äh, viisataotlejate rühmade puhul on eesmärgiks äh, koostöö suurendamine taas riiki lugemisega seoses ja olen väga jõuliselt olnud sellise lähenemisviisi vastu, sellepärast et ma ei ole näinud mitte mingisugust põhjust Äh, ja mingisuguseid äh, tõendeid äh, ei ole, et tegelikult peaks selliseid algatusi tegema, aga oleme kohtunud arvukalt selle teemaga seoses ja on esitatud terve rida erinevaid muudatusettepanekuid selle teema kohta, nii et mulle tundub, et nüüd on selge, mis selge, et mingisugust seost siiski tuleb siin soodustada kompromissi on vaja ja me töötame seda kompromissi praegusel hetkel välja. püüame saavutada õige tasakaalu, teha seda võimalikult kiiresti. E, ja jällegi härra Dupre on siin meil inspiratsiooni allikaks. tema on teinud ettepaneku äh, ühelt poolt äh, kehtestada positiivsed stiimulid nendele riikidele, kes on valmis tegema koostööd äh, tagasivõtmise küsimuses taaslubamise küsimuses ja ähm, ja sellest lähtuvalt võiks siis kompromissile jõuda. ja lõpetuseks viisade humanitaardimensioon ja kogu selle tei-, teema humanitaarmõõde, kui nii võib öelda. Te teate väga hästi, et minu jaoks oli oluline see, et me saaksime hoiduda sellest, et me tooksime viisa eeskirjadesse sisse humanitaarviisade mõiste. aga see ei olnud võimalik. nõukogu oli sellele liiga jõuliselt vastu, ka komisjon ja mõned poliitilised jõud ka meie kojas. nii et lõppkokkuvõttes on olukord selline, et ainuvõimalik lähenemisviis on algatusraporti kasutamine Euroopa Liidu äh, humanitaarviisade küsimuses ning sellest äh, humanitaarviisade algatusraportist räägiksin kohe, kui lõpetame viisaeeskirjade käsitlemise. praegu räägime viisaeeskirjast, kust äh, on humanitaarviisad välja võetud, et nad oleksid eraldi rööbastel ehk algatusraportis. loodan, et meie kodanikuvabaduste komisjon saab asuda hääletama kolmandal detsembril ja et siis täiskogu ka omalt poolt annab oma rohelise tule sellele tähtsale teemale. sellisel juhul on meil piisavalt aega selleks, et kõige sellega ühele poole jõuda selle Euroopa Parlamendi ametiaja jooksul. ja mina olen valmis seda töö, selle töö ära tegema enne jõuluvaheaega ja ammu enne Euroopa parlamendi ametiaja lõppu. ma olen alati ostnud, et viisapoliitikat saab kasutada selleks, et kinnitada ja, ja tõendada meie kohustusi rahvusvahelise üldsuse ees ning kogu maailmas, seetõttu olen teinud terve rea muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on just nimelt selle eesmärgi toonitamine, seda on teinud ka prouad Verja ja Valero ning loodetavasti mõned äh, nendest mõtetest jäävad ka kajama. kui meil ei ole võimalik selles küsimuses kompromissile to piisavalt toetust saada, siis tuleb hääletada nende muudatusettepanekute üle eraldi. aga loodan siiski, et meie komisjon mõistab, et me peame humanitaarmõõtme viisapoliitikas äh, jõusse jätma ning äh, toetama selleks algatusraportit mis käsitleb humanitaarviisasid, teema, millest räägime natukese aja pärast. aga nüüd kuulame, mida on öelda variraportööridel. ja härra Becker, teie saate sõna esimesena. aitäh, esimees, aitäh, raportöör ühes isikus. ma arvan, et tõesti peaks üritama seda küsimust viisa eeskirja ülevaatamist äh, hääletada enne jõulupuhkust. aitäh raportöörile tema pingutuste eest, aitäh ka variraportööridele, kes aitasid kompromissettepanekuid sõnastada. nüüd oleme me jõudnud nii kaugele, et meil on Äh, olukord, kus soovime optimaalset koostööd kolmandate riikidega. räägime siin ärimeestest, äh, kunstiinimestest, sportlastest, turistidest ja me soovime, et neil oleks lihtsam Euroopasse tulla. aga ja selleks, et see oleks võimalik, peaks olema võimalik lihtsamalt viisat väljastada. selle kõrval tuleks meil sisse viia ka nõndanimetatud viisade hoob, millega liikmesriigid äh, äh, leiaksid toetuse tagasisaatmise otsuste täiteviimisel. Euroopa Rahvapartei nimel soovin veel kord öelda, et see viisapoliitika, mille aluseks on tagasisaatmine, on meie jaoks väga tähtis me soovime konstruktiivseid suhteid kolmandate riikidega ja seega peaks olema lihtsam viisat saada kolmandate riikide kodanikel. kui see aga ei toimi, peab sellel olema ka tagajärgi. ei saa olla nii, et meil on üks ilma teiseta. ja selles raportis on tõesti ettepanekuid, mida me praegusel hetkel selgelt toetada ei saa, nagu näiteks äh, definitsiooni laiendamine äh, sportlaste kohta, see, kuidas sportlased saaksid viisat taotleda ja me leiame, et perekonnaliikmete automaatne kaasamine ei peaks ka olema sees. Äh, reisi ja haiguskindlustuse puhul soovime olla paindlikumad ja vaadata, kuidas oleks võimalik seal kompromisse välja töötada. mis puudutab nüüd lõivusid viisade jaoks, on meie jaoks väga selge, et vähemalt äh, inflatsioonimääraga tuleb arvestada. praegusel hetkel see nii ei ole. me usume, et pool kuludest praegusel hetkel ei ole lõivude ettepanekuga kaetud ja Schengeni viisa rahvusvahelises võrdluses on väga soodus. ja viisalõivud ei saa olla küsimus, millega pärast see kokkulepe läbi kukub, sest kes ei saa endale lubada Schengeni viisat, see ei jõua Euroopas ka väga kaugele, sest meil on teatud elustandard, Äh, mis on kordi kõrgem kui lihtsalt äh, viisalõivusumma. nüüd äh, kolme, alla kolmekümne aastaste vabaühenduste liikmete väljavõtmist me ei saa toetada, sest see oleks siis täiesti selge, et iga kolmanda riigi kodanik oleks äkitselt ükskõik millise vabaühenduse liige ja see ei saa ju olla meie tagamõtteks migratsiooni ja julgeoleku osade väljavõtmine raportist ja seda kõik üheskoos, sellega me nõus ei ole. juba sellepärast palun, et äh, raportöör arvestaks, et siin me taotleme nimelist hääletust selleks, et tuleks selgelt välja, kes siin elab õhulossides ja ei arvesta kahe kõige tähtsama küsimusega meie kodanike jaoks välispiiridel lühiajaliste viisade väljastamine on meie jaoks problemaatiline, sest me näeme siin suuri julgeolekuriske. ja sellepärast praegu väga mitmes punktis peame me ütlema, et me ei toeta neid. me toetame aga selgelt sõnastatud kompromisse, meil oleks nende üle väga hea meel. meil on veel natukene aega ja kui te suudate meile selgesõnumilisi kompromissettepanekuid ette näidata, siis võin kinnitada, et Rahvapartei toetab seda raportit, aitäh. aitäh ja järgmisena proua Stevens, palun. aitäh, esimees, kallid kolleegid nagu ka eelkõneleja, tänan raportööri ja variraportööre koostöö eest. tegemist on minu arvates väga tähtsa küsimusega ja mul on väga hea meel näha, et siin on tehtud edusamme, sest äh, tegemist on ülitähtsa küsimusega ja on väga tähtis, et äh, kui me soovime turismitööstust kriisist välja aidata, siis tuleb inimesi veenda, et tasub Euroopat külastada. meil on vaja tõesti selget ühest viisamenetlust, see on eriti tähtis äriinimeste jaoks, aga ka loomeinimeste jaoks, muusikute, kunstnike jaoks, nende jaoks on vaja lihtsalt selget menetlust. ja täpselt samamoodi, nagu ka Rahvapartei juba ütles, ka minu fraktsioonil on märkusi raportööri äh, esitatud äh, eelnõu kohta. üleüldiselt soovime me jääda esialgse komisjoni ettepaneku juurde. siin tõesti võib teha muudatusettepanekuid, millega me võime nõus olla, aga on muudatusettepanekuid, millega me mit-, kohe kindlasti nõustuda ei saa. näiteks sportlased ja kultuuri elukutsed. me leiame, et mõlema valdkonna jaoks peaksid olema ühesugused viisanõuded ja mis puudutab äh, äh, reisiravikindlustust, siis meie ei toeta siin seda äh, väljavõtmist, kui keegi jääb haigeks, äh, siis see toob endaga kaasa kulusid ja meie eesmärgiks ei saa ju olla see, et me hakkame äh, turistide reisikulusid katma. tuleb hoolitseda selle eest, et inimesed, kes tulevad Euroopasse, on korralikult kindlustatud sellel ajal, kui nad on Euroopas ja et nende haiguskulud katab kindlustus just sellepärast ongi reisiravikindlustused nii tähtsad. nüüd äh, viisade lõiv, me tõesti toetame seda, et äh, viisalõiv kataks kõik tegelikud kulud. aga me oleme valmis mõtlema ka erandite peale, näiteks ala, alaealiste puhul et nende puhul võiks tõesti lõiv olla madalam. ja mis puudutab väliseid teenusepakkujaid, siis ma tõesti ei usu, et me peaksime siin nende kulusid kuidagi üles kruvima hakkama. Need inimesed, kes pöörduvad väliste teenusepakkujate poole, peavad olema ka võimelised ise neid kulusid katma ja nüüd viisa lihtsustusrežiimi ja tagasivõtmislepingu omavahel sidumine, ma tean, et te, teie raportöörina seda ei toeta, aga meie leiame, et selle kahe osa ühendamine on ülitähtis. kui keegi soovib lihtsustatud korras viisat eh, saada, siis on ka väga tähtis, et see riik eh, kirjutab alla tagasivõtmislepingule ei saa ühte ilma teiseta, sest muidu meil ei ole võimalik tagada seda, et kolmandad riigid ei tee meiega koostööd ja sellepärast on minu arvates väga tähtis, et need mõlemad lepingud omavahel seotakse nüüd eh, humanitaarviisad, te teate kindlasti minu ettepanekut, see on küll järgmine päevakorrapunkt, aga ka selles osas oleme teinud koostööd. humanitaarviisade puhul jätkame me selle toonitamist, et meie ei näe siin mitte mingit lisandväärtust Euroopa humanitaarviisa loomisel. sellepärast, et liikmesriigid on juba riiklikud süsteemid välja töötanud, need on meil paigas ja seega ka me leiame, et ei ole mõistlik siin riikide pädevustesse sekkuda ja sellepärast oleks kõige parem, kui Euroopa selle küsimusega ei tegeleks. see küsimus tuleks jätta liikmesriikide reguleerida, sest lõppude lõpuks on liikmesriigid need, mis peavad otsuse vastu võtma selle kohta, kes võib astuda nende territooriumitele ja kes mitte. meie oleme sellepärast selle vastu, et viisaeeskirjad ja humanitaarviisad omavahel seotakse. Te teate minu seisukohta, nii et äh, kordasin seda lihtsalt veel kord. aitäh! Stevens, monsieur Depree. härra Depree, palun järgmisena uh,. Merci, monsieur president. suur tänu teie lahkel loal kõigepealt tänaksin teid teie töö eest. tean, et tegemist oli suhteliselt raske teemaga teie jaoks, sellepärast et alguses tahtsite te tuua humanitaarviisa meetmed sisse viisaeeskirjadesse ja lõpuks jõudsime kokkuleppele, et lööme need kaks teemat lahku, aga tegeleme nende teemadega paralleelselt mul on väga hea meel, et olete arvesse võtnud tervete rida meie muudatusettepanekutest, aitäh selle eest. ja me arvame, et meie muudatusettepanekud olid ajendatud kompromissivaimust, mis on vastuvõetav ka paljudele teistele. ja siis veel üks teema, mis jäi minu arvates teie sissejuhatavas sõnavõtus tähelepanu alt kõrvale kõigepealt me tahaksime, et liikmesriikidel oleks võimalik äh, kõikide taotlejate puhul äh, esitada oma taotlused äh, ning et seda saaks teha kons-, oma konsulaadis või liikmesriigi konsulaadis. see võimalus peaks jääma ka tulevikus alles. ja siis teema, mis jäi veel tähelepanu praegu kõrvale, oli see, et me soovime, et taotlus esitatakse üheksa kuud enne Äh, reisi algust, sellepärast et ja väga paljud reisid on lennu kaudu ja hinnad on, on äh, väga erinevad, sõltuvalt sellest, kui vara me piletilt ostame ja kui me tahame, et perekonnad saaksid tõesti tulla Euroopa Liitu oma teistele pereliikmetele külge, külla, siis ma arvan, et peaks tähtaega mitte lühendama, vaid otse vastupidi, pikendama. Äh, mis puudutab hinda, siis oleme valmis äh, toetama selle summa tõstmist, nagu komisjon on ettepaneku teinud, aga kolme asjaolu tuleb arvesse võtta. kui keegi soovib viisa ja tema biomeetrilised andmed on olemas ja kehtivad, siis võiks hind olla väikesem, sellepärast et kulu on ka väikesem. teiseks, me arvame, et kuuest kuni kaheksateistaastaste laste viisahind peab olema väikesem ja äh, samuti leiame, et Euroopa Liidu kodaniku pereliikmed, nii nagu kahe tuhande neljanda aasta äh, direktiiv ette näeb, ei peaks äh, maksma sellist viisakulu, sellepärast et artiklist viis tuleb see väga hästi välja. ja mis puudutab siis ähm, käsitlemist, taotluste käsitlemist, viisteist päeva tundub mulle mõistlik aeg, aga seda võib lühendada juhul, kui biomeetrilised andmed on juba VIS süsteemi registreeritud. mis puudutab ähm, seda tagasivõtmist, siis me tahame siin luua ju seost äh, kahe erineva teema vahel ja mul on väga hea meel, et te olete valmis äh, ammutama inspiratsiooni meie ettepanekust. me ei taha karistada ka kodanikke sellega, vaid äh, pigem karistada riikide valitsejaid, kes ei ole valmis viisateemat seostama tagasivõtu teemaga. ja siis viimane kommentaar. pärast seda, kui määrus jõustub, komisjon peab esitama hindamisraporti, mis puudutab äh, vinjettide, äh, viisavinjettide äh, kasutamise lõpetamist ning digitaalseid viisasid, see on uus tehnoloogiline ajastu ning me leiame, et praegu oleks asjakohane komisjonil kes on ju kaasaegse lähenemisviisi eestvedaja, ka olla meie aja ülesannete kõrgusel. ja suur tänu teile veel kord selle töö eest, mida te olete teinud, et nende teemadega ühele poole jõuda. suur tänu äh,, härra Depre ja nüüd saab sõna proua Verža. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tänada teid koostöö eest ma arvan, et me jõuame kokkuleppele. ja mm, mõned inimesed tunnevad seal muret kodanike pärast, mõnedel on unistused, ma arvan, me kõik tegelikult tunneme meie kodanike julgeoleku pärast muret, mina olen juba aastaid äh, teinud viisade kallal tööd ning olen näinud, kuidas asi on arenenud. pärast esimest viisa eeskirjade reformi ja nii edasi. me peame jätkama seda tööd, suhtuma üksteisesse austusega, suhtuma üksteise seisukohtadesse austusega. minu äh, fraktsiooni jaoks on viisapoliitika üks osa Euroopa Liidu kuvandist kogu maailmas ja viisa eeskirjade viisapoliitika kaudu püüame me meelitada oma Euroopa mandrile inimesi, see on üks osa meie liikuvusalasest õigusest. me tahame tervitada siin õpilasi, sportlasi, loomeinimesi ja nii edasi ja nii edasi. me ei taha karistada äh, kedagi. ja me ei taha karistada kedagi lähtuvalt sellest, millised on nende majanduslikud vahendid ma arvan, et äh, mõned, äh, muuhulgas alaealised, alla kaheksateistaastased, peaksid seetõttu olema viisakuludest vabastatud, ma arvan, et äh, mingisuguse muu vanuse kehtestamine peale kaheksateistkümne ei oleks mõistlik ja mm, samuti ka meie teeme ettepaneku viisa hinda alandada mõningatel tingimustel samas stiilis, nagu härra Depre just tegi eriti siis, kui näiteks äh, andmed on juba olemas, mis süsteemis oleme päri selles küsimuses teie seisukohtadega, tõenäoliselt jõuame kompromissile, aga samas äh, mul on äh, kahju ja see ei üllata kedagi, et ta, et humanitaarteema jäi välja sellest teemast ning räägime humanitaarviisade teemast eraldi. samas ma arvan, et kui me räägime humanitaarkaitsest, siis humanitaarkaitse peab kajastuma ka viisapoliitikas, liikmesriigid peavad arvestama selle võimalusega ning äh, ka humanitaarabis on oma viisa mõõde ning seetõttu ma leian, et see teema peaks olema siin kajastatud. terve rida kolleege oma se-, on oma seisukoha välja öelnud, erinevalt eelkõnelejatest oleme äh, selle vastu, et kasutatakse allhankeid teenuse pakkumisega seoses, arvame, et mõningates riikides äh, võib äh, see viia süsteemi kuritarvitamiseni ning ma arvan, et me peaksime jõudma iga hinna eest kokkuleppele, äh, mis tagab võimalikult suure kaitstuse sellise kuritarvitamise eest. ja me ei taha, et diplomaatilised ja konsulaarmehhanismid kannataksid, äh, igal juhul ma arvan, et teenusepakkuja peaks olema selge Äh, siis äh, me oleme, me toetame küll kulude kokkuhoidmist, äh, kuid me teame, et kuritarvitamine on reaalne oht ning oleme valmis hüvitama kulud neile, kes viisat ei saa, sellepärast et mõningates riikides Äh, tähendab see uskumatuid summasid äh, inimeste jaoks, kellel ei ole praktiliselt mitte mingisugust võimalust viisat saada. me arvame, et viisapoliitika ei peaks olema mingisugune hinna kui poliitika sinna ja ja, ja raha äh, tegemise vahend äh,. me tahame, et äh, pereliikmetel oleks äh, vabastus viisakuludest ja eriti lastel, kes näiteks kultuuri- või spordiüritustele kaasa tulevad. me ei tea, miks ei peaks me looma erandit sportlaste ja kultuuritegelaste pereliikmetele, me arvame, et see on üks osa süsteemist, peaks olema üks osa süsteemist ja siis tagasivõtmisega seostamine, te teate, et me pole päris päri teiega seoses äh, sellega, et liikuvus ning tagasivõtmine peaksid, peaks olema omavahel seotud härra Debre ettepanek on aga samas mõistlik. meil aga valmistab kõige rohkem muret see, et kolmandate riikide kodanikud võivad sattuda omavalitsuste pantvangiks. ja me ei taha ju, et nemad viisadest ilma jääksid. me tahame siiski saata sõnumi nende valitsejatele. iseäranis pean siin silmas neid riike, kus on eriti vaja humanitaarabi, humanitaartoetus nende riikide puhul oleks väga ohtlik, kui äh, on tegemist riigiga, kus äh, inimõigusi eiratakse ja see siis samal ajal tekib veel ka olukord, kus äh, ei ole võimalik saada viisasid, ka humanitaarviisasid aga ma arvan, et igal juhul eks me jõuame kokkuleppele mõningates küsimustes, kui mitte päris kõigis, aga äh, ma ootan igal juhul kompromissmuudatusettepanekuid ja tänan veel kord härra raportööri. aitäh! suur tänu, proua Veržia! nagu tavaliselt, suur tänu, kallid kolleegid, teile teie sõnavõttude eest on üsna selge, et mina ise raportöörina olen andnud endast parima siin ning olen valmis tegema teiega koostööd, äh, et ähm, jõuda ühiselt mõistlike kompromissideni, olete kuulnud, kuidas ma olen nii palju kordi pidanud siin äh, valuliselt kuulutama, et meie ametiaja lõpp koputab uksele ja ma tunnen muret selle pärast, kas me saame oma tööga ühele poole, kas meie kodanikuvabaduste komisjon tagab meile vabaduse, põhiõigused, õigluse. me peame olema tõhusamad oma komisjonis. me peame paremini vastama meie kodanike muredele ja seda, sellepärast palun ma teil veel korraks ennast kokku võtta, ma ise teen seda ja pingutan kõigest väest selleks, et jõuda kompromissile. olen kõikide teie kommentaarid kirja pannud, olen valmis pingutama ning äh, paneme meie tehnilise koosoleku äh, äh, kellaja paika, ka äh, saadame äh, teile laiali selle kell kaksteist kolmapäeval toimub see, siis äh, pingutame kompromisside nimel selleks, et aega kokku hoida, sellepärast et aeg koputab uksele kogu aeg. meie ajakava on äärmiselt tihe, meie komisjoni ajakava on äärmiselt tihe ning kuna see ajakava on nii tihe, siis me peame väga palju kokku võtma ning tegema oma tööd võimalikult kiiresti, koondama erinevaid teemasid ühtseteks pakettideks, võib öelda, et väga paljud teemad, millest te rääkisite, on juba muudatusettepanekutena läbi käinud meie laualt ning näiteks võimalus äh, teistes konsulaatides viisasid anda, äh, see ei tähenda seda, et keegi peaks kasutama mingisugust välisteenuse pakkujat, samuti kõik see, mis puudutab äh, komisjoni hindamist pärast äh, mingit ajavahemikku, et me saaksime õppida oma kogemustest. väga paljud teisedki teemad, mille tõstatas äh, härra Depree, iseäranis on juba kajastunud meie töös. kulude vähendamine on üks nendest anname endast parima. anname endast parima selleks, et jõuda kompromissile, kuid kutsuksin teid veel kord üles tegema koostööd, et me oleksime tõhusamad ja äh, tee lahkel loal, et aega kokku hoida, sellepärast et koosoleku lõpp läheneb. kommenteeriksin ka seda teist raportit, millest täna räägime, ehk algatusraport humanitaarviisade teemal nagu te teate, on see mulle väga südamelähedane teema. kõik te olete olukorraga tuttavad. esimeste konverents tegi ettepaneku anda libekomisjonile luba, et häälut-, hääletaksime detsembrikuus samal teemal uue raporti üle, sellepärast et äh, muidu tekkisid ähm, rahulole-, muidu tekkis rahulolematus, äh, paljud olid äh, lõpptulemusega rahulolematud ning äh, meie kogu tegevuse lõpptulemus sattus ohtu. liikmed olid lõpuks juba oma kaardid välja tõmmanud hääletusmasinatest ja meie eesmärgiks on kiirmenetluse käigus siis teha järgmine vankertus, et me saaksime hääletada eraldi selle teema üle detsembrikuus ja kalender on juba laiali saadetud. ajakava on laiali saadetud. samad meeskond, samad variraportöörid, mina siis pearaportöör, mina, min-, minu määrasid ametisse meie koordinaatorid, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on nii lühike kui vähegi võimalik põhimõtteliselt lihtsalt vormiline, sellepärast et äh, poliitilist kokkulepet ei peaks enam hakkama uuesti arutama, me ei peaks uuesti äh, teemasid äh, läbirääkimiste lauale kiskuma, me peaksime jääma selle teksti juurde, mis meil on, sellisel juhul me saame libes hääletada selle teksti üle kolmandal detsembril ja lõpphääletus toimub täiskogul Strasbourgis ma annan endast parima selleks, et äh, teisipäeval või kolmapäeval saaksime selle, selle päevakorda täiskogul, esmaspäeval tulevad inimesed äh, veel endiselt äh, kohale ja neljapäeval on paljud juba teel koju, selles pole vähimatki kahtlust, nii et me tegeleme selle teemaga siis teisipäeval või kolmapäeval detsembrikuise täiskogu jooksul. eesmärgiks on loomulikult tagada võimalikult paljude toetus hääletusel ja nii, et äh, selleks, et see asi kõik läbi läheks, äh, paluksin teie toetust. tutvustan teksti, mis äh, on täpselt samasugune nagu siis, kui hääletasime selle üle täiskogul. ja <clears throat> midagi ei ole muutunud selleks, et kõik oleks ikkagi järjepidev ja selleks, et me saadaksime õige sõnumi Euroopa kodanikele, äh, kes ootavad, et me vastaksime äh, nende vajadustele ja muredele selles äh, küsimuses. ma palun teilt koostöövalmidust. et seekord kõik läbi läheks hääletus peaks toimuma siis meie komisjonis kolmandal detsembril, lõpphääletus äh, täiskogul kümnendal, üheteistkümnendal või kaheteistkümnendal detsembril. palun tehke minuga selles küsimuses ka koostööd, kas keegi saab veel, soovib veel kom-, kommenteerida seda teemat, proua Komes, teie tõstsite käe. jah, härra esimees, olen valmis sind täiel määral toetama ning koos teiega palume, palume ka kolleegidel toetada sellist lähenemisviisi. selle parlamendi liikmena oli mul väga nadi tunne, kui äh, pidin olema tunnistajaks sellele, mis juhtus viimasel täiskogu istungil äh, selle raportiga ning loodan, et see mis aset leidis, oli lihtsalt üks eksitus ja mitte poliitiline sõnum meie fraktsiooni peavooluera, peavoolu liikumistelt. mulle anti teada, et tõlgid lahkuvad kell kaheksateist kolmkümmend, nii et annan teile lühidalt sõna, härra Becker. mul on väga hea meel, et äh, meil on võimalik selle küsimuse üle uuesti hääletada, lihtsalt tahtsin kommenteerida seda, mis täiskogul juhtus. nimelt oli kolleege, kes hääletasid küsimuse üle, kogu paketi üle, aga mitte humanitaarviisade üle ja Rahvaparteil liikmeid oli seal täpselt sama palju kui sotsiaaldemokraate, nii et see enamus oli, enamuses olid hoopis ALDE liikmed nii et siin ei ole mitte mingit põhjust vandenõuteooriaid äh, välja mõelda, sest nii see polnud. lihtsalt tahtsin selgeks teha, et praegusel hetkel ei ole siin väga selgelt mitmeid punkte välja toodud. me härra raportöör, selgitame teile kirjalikult, mida me selle all mõtleme, meil on vaja selgitusi ja tõesti, siin on kompromissettepanekuid nagu härra Depree omad, mis minu arvates ei ole piisavalt selged, et meil on siin tõesti suuri probleeme konsulaatide ja saatkondade võimekusega ja väga selgelt ei ole paika pandud ka seda, et humanitaarviisasid paljud kolleegid ei toeta, nii et ma ei saa ka tagada, et toetajaid on rohkem, ma sooviksin, et neid oleks rohkem, nii et kuna aeg on otsas, kutsun teid lihtsalt üles. Te teate päris mitmeid fakte, nii et äkki me siiski jõuame kompromissile, meil on veel aega ja äkki saame seda teha üheskoos. Madame Veržat, would you like to? proua Veržea, kas te soovite ka veel kommenteerida mm.? jah. tahtsin kõigepealt öelda, et äh, et Euroopa koostöö ähm, sattus ohtu, äh, ma arvan, et sellise olulise hääletuse puhul me peame kontrollima, mis juhtus ja et ei oleks vähimatki kahtlust selles, et et enamus Äh, peaks seda teksti siiski toetama. tuletan meelde, et tegemist on kvalifitseeritud häälteenamusega hääletusega ja kvalifitseeritud häälteenamus peaks äh, lähtuma äh, parlamendi kogu ähm, koosseisust kolmsada nelikümmend üheksa oli poolt, üheksateist vastu, nii et tegelikult esitakse sama tekst kiirmenetluse käigus ja ole- ja meil õnnestus see ettepanek läbi suruda, ärgem hakakem nüüd siin tõesti Pandora laegast äh, avama, tekst on olemas, ärgem hakakem seda muutma, me ei peaks enam selle üle arutelusid pidama, aitäh. Merci, merci, just, just, just, just final word uh,. You... aitäh, lihtsalt lõppsõnaks, te nägite, mis juhtus kakskümmend kuus häält jäi puudu kvalifitseeritud häälteenamuse saamiseks ja see kvalifitseeritud häälteenamus on tähtis, see on see sõnum, mis tuleb välja saata oleks tõesti väga raske äh, aru saada, miks äh, rah-, Euroopa Parlament ei suuda vastu võtta raportit, mis puudutab äh, humanitaarviisasid ja siin on tõesti ka piisavalt klausleid sees selleks, et see raport läbi läheks kvalifitseeritud häälteenamusega. kõik need klauslid, mis meie välja pakkusime, pikkadel läbirääkimistel on nüüd äh, sõnadesse valatud äh, ja kompromissideks vormitud. nii et äh, tõesti, palun andke nüüd endast parim sõnumi edastamisel fraktsioonidele, keda te siin esindate, selleks, et me saaksime hoolitseda, et hääletusel detsembrikuus läheb see küsimus läbi. see oleks tõesti õige sõnum muidu oleks tõesti väga raske aru saada, eh, mida me siin teeme ja ma tõesti aitan, tänan teid, kui te aitate sellele kaasa, aitäh. ja sellega on see pärastlõunane koosolek lõppenud, jätkame homme üheksa null null oma koosolekut ja ilusat õhtut teile!